okei okay., everybody. tere hommikust, kallid kolleegid, teil on juba olnud paar minutit eh, enda sisseseadmiseks. nii et eh, võib-olla saaksime nüüd alustada. istuge palun, kolleegid, kohtadele. me peame täna hommikul veel tohutu hääletusmaratoni maha pidama, nii et eh, alustagem nii kiiresti kui võimalik päevakorrapunkt number kümme puudutab see alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid. räägime muudatusettepanekutest täna. ma olen täiesti teadlik sellest, et tõlked muudatusettepanekutele jõudsid teieni väga hilja, kuid raportöör leiab, et me saaksime siiski sellest rääkida täna võib-olla Äh, kõigepealt siiski, kuivõrd juba kuueteistkümnendal märtsil peaksime teist korda sellest rääkima, nii et Jean-Paul, palun alustage. aitäh, armsad kolleegid, ma tahaksin kõigepealt äh, kahte asja teile teada anda. ma teen kiiresti, ma räägin maksimaalselt äh, ühe minuti igast muudatusettepanekust ja ma tahaksin vabandada meie sõprade roheliste ees, sellepärast et see muudatusettepanekute laviin kindlasti sundis maha, meid maha võtma tervet äh, hulka puid ja ma loodan, et nad ei pane mulle seda pahaks, kui tegemist on hääletusega. loomulikult äh, tulid need muudatusettepanekud natuke hilja, aga see ei ei ole kindlasti teenistuste viga, sellepärast et arvestades nende ettepanekute arvu, tuhat kuussada üheksakümmend üheksa ja, ja oli äh, teenistusel tõesti väga palju tööd ja seetõttu tulid need muudatusettepanekud ka hilja, ma arvan, et on kasulik, et see esimene mõttevahetus äh, oleks selline, et iga et, iga saadik ise teab, millised muudatusettepanekud nad on teinud ja tunneb neid ja siis ma natuke räägiks neile nendest kontaktidest, mis meil on olnud ettevalmist-, ettevalmistuse ajal. mul oli palju kontakte, ma lugesin ära, et mul oli umbes sada kümme äh, kõnelust äh, isikutega, keda siin kutsutakse tavaliselt lobistideks. tegemist on siis professionaalidega, kes tulevad meile seletama, milline on nende seisukoht ja mis annab panuse selleks, et ähm, raportööri teadmised äh, muutuksid paremaks. mul oli ka kontakte komisjoni teenistustega ja loomulikult ka Hispaania kui eesistujariigiga, kes siis võttis selle teema üle Rootsilt. Äh, Strasbourgi nädala ajal oli mul äh, kõigi variraportööridega kahepoolseid kohtumisi ning ma võtsin vastu ka neid kolleege, kes juba tol hetkel soovisid minuga rääkida, isegi kui raporti koostamise puhul äh, ei oldud veel väga kaugele jõudnud, nii et sellest me räägime hiljem. ma tahaksin kõigepealt rääkida ajakavast. täna on meil esimene mõttevahetus, mis võimaldab meil täiendavat valgust jätta. kuueteistkümnendal mart-, märtsil räägime jälle sellest teemast ja ma loodan, et äh, selleks hetkeks, see on küll väike, üsna ambitsioonikas plaan, aga ma ikkagi loodan, et äh, ma selleks ajaks on mul juba valmis ka kompromiss, et muudatusettepanekud, mille, mida me siis saaksime arutada, see võimaldaks äh, arutelu veidi valgustuua ning äh, hääletus võiks toimuda kaheteistkümnendal aprillil, siis meil oleks võimalus veel arutada asju komi-, kolleegide eesistuja komisjoniga, äh, et pidada kinni ajakavast, mille me oleme endale püstitanud ja ma arvan, et see eesmärk, et meil oleks lõpuks tekst, mis oleks tõhus ja äh, Äh, pragmaatiline ja mis ei tuleks liiga hilja, sest kui me ootame liiga kaua ilma, enne kui me äh, teeme vajalikud äh, seadusandlikud muudatused, siis meil on tegemist teistsuguste riskidega. Ähm, arutades seda teemat siis kõigi kolleegide, variraportööride, eesistujaga, olen ma suhteliselt optimistlik selles osas, et kas on võimalik jõuda selle tekstini. me ma ütlen, et suhteliselt realistlik, aga nelja või viie nädala, kuue kuu jooksul on äh, seisukohad äh, muutunud, professionaalid olid äh, igasuguse reguleerimise vastu, nad ütlesid, et me oleme nõus direktiiviga, aga nüüd on selliseid hääli, vastuhääli vähem kuulda. ma olen kohtunud Äh, professionaalidega, äh, kes on nõus sellega, et nagu volinik ütles kuulamisel, et äh, kõigis finantsvaldkondades peab olema tagatud järelevalve ja selline positiivne seisukoht on võimaldanud meil ka rääkida täiesti tehnilistest küsimustest, et selleks, et see tekst, mida me välja töötame, vastaks meie eesmärkidele, milleks on siis süsteemsete riskide vältimine ja selle vältimine, et finantsmaailmas oleks ähm, oma koht äh, džunglil. me soovime sellist äh, seadusandlust, mis oleks pragmaatiline ja tõhus ja mis arvestaks äh, finantsvaldkonna reaalsuse olukorraga. ma jään sellele seisukohale, et direktiivi kohaldamisala peab olema sama lai, nagu komisjon selle paika pani. kõik, mis ei käi eurofondide alla, peab äh, selle direktiivi alla käima ja me oleme äh, see, äh, see käib, see ei tähenda, et see käib kõigi kõige väiksemate fondide kohta ja sellepärast ma te, teen ettepaneku, et meil oleks kaks meetodit, et esiteks me paneks täpselt paika selle, et mis ei ole fond, et meil ei oleks mingeid illusioone ega hir põhjendamatuid hirme. näiteks os-, tööstusosalus holding ei ole a priori fond, välja arvatud juhul, kui äh, tegemist on siiski eurofondiga. ja vaja on proportsionaalsust, tõelist proportsionaalsust, see tähendab seda, et äh, tegemist oleks tõelise proportsionaalsusega, et ei oleks lihtsalt äh, sõna mänguga, et lõpuks oleks ikkagi kõigile samad reeglid. ja sellepärast, olles lugenud muudatusettepanekuid, teen ma ettepaneku, et need proportsionaalsuse reeglid pandaks paika ja ma lähen isegi nii kaugele, et ma ütlen, et mõned siseriiklikud fondid, mis on juba piisavalt reguleeritud, et need täidavad direktiivi nõudeid ja seetõttu võib äh, neile teha erandi uutest reeglitest. näide Saksa tun-, suletud fond, kus on ainult üks investor, kes üldiselt on ähm, elukutseline investor, kes kasutab seda fondi oma mm, finantstegevuse täiendamiseks, et sel juhul ei ole kindlasti vaja selle fondi valitsejale kehtestada selliseid teavitamiskohustusi, mis äh, on vajalikud üksnes siis, kui on tegemist mitmete investoritega Need on siis minu ettepanekud. ning teine valdkond, äh, kus kolleegide ettepanekud on pannud mind oma ettepanekuid muutma ja alguses äh, oli minu ettepanek lihtsalt äh, meie töö alus, see on siis kolmanda, kolmandate riikide fondid ma olen korduvalt öelnud, et, et Euroopa ei tohi olla äh, kindlus ja minu praegu ettepanek oli üsna konservatiivne, sest äh, ma ei leidnud kohe äh, väga head lahendust ja komisjoni ettepanek tundus mulle olevat veidi utoopiline ning arutelud erinevate osapooltega viisid mind nii kaugele, et ma teen teile täna ettepaneku, teistsuguse ettepaneku. teistsuguse, selles ettepanekus on ette nähtud kaks perioodi ja kõigepealt äh, kahe-kolme-nelja-aastane üleminekuperiood, selle me peame paika panema, ja siis äh, periood äh, peale üleminekut. E, ülemineku ajal need fondid, mis äh, ei oleks äh, Euroopa Liidus, äh, jätkaksid fondide turustamist sellisel koel, moel, nagu see toimub praegu, aga pärast ähm, jätkatakse äh, niimoodi, nagu komisjon on ettepaneku teinud ja see tegevus alluks siis järelevalvele ning kahe-kolme-nelja aasta tagant või viie aasta tagant oleks siis kaks erinevist, erinevat lahendust, et kui tegemist on fondihalduritega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, siis nende olukord oleks samasugune nagu Euroopa Liidu äh, fondihalduritel, neil oleks võimalus äh, oma fonde turustada, kui neil oleks tegevusluba ja äh, kui fondid on sellistes riikides, kelle puhul ei ole tagatud samasugust järelevalvet nagu Euroopa Liidus, siis nende turustamine on keelatud. ning samuti on olemas selline grandfathering klausel äh, nende fondide jaoks, kes äh, on juba varem olemas olnud, et äh, nemad saaksid tegutsemist jätkata, et äh, ei toimuks äh, teatavate tegevuste järsku katkemist. Need on siis minu uued ettepanekud ja ma loodan, et äh, edasine arutelu võimaldab äh, meil kindlaks teha, et kas see ettepanek vastab sellele, mida enamus meist soovib või äh, tuleb äh, seda ettepanekut veel muuta. no need siis olid need mõningad äh, elemendid, mida ma soovisin teile tutvustada, ilma liiga kaua rääkimata, ma ei ole lõpetanud kõigi nende muudatusettepanekute läbitöötamist, aga ma luban teile, et ma loen need kõik sama tähelepanelikult läbi ja loomulikult olen avatud oma kolleegide, varu, variraportööride ja ähm, muudatusettepanekute autorite ettepanekutele ja olen nõus nendega kohtuma, ma lo-, soovin, et need kohtumised äh, toimuks aga pärast äh, viiendat ja kuuendat märtsi, sest selleks ajaks ma üritan oma kompromissmuudatusettepanekuid välja töötada ja siis äh, pärast on meil veel kümmekond aega Äh, kümmekond päeva aega edasiseks tööks. ma palun, et te pärast mind annaks sõna Wolf Klintsile, kellel on ka väga olulised kohustused, kes peab meist, meie pärast ära minema, et ma ootan väga huviga, et mida temal öelda on right,. Um... Ja, ja, suur tänu, Wolfgang Klints, palun The, the, the floor is yours. Yeah, yeah, yes. Uh, thank you, uh, Chair. Eh, aitäh. tõepoolest, mul on väga kiire. ma tänan selle erandi eest, et ma saan sõna enne sotsiaaldemokraate. ja nüüd eh, on olukord veidi rahulikum tundub, et eh, selle direktiiviga ei ole seotud maailma lõpp, kui kaheksandal veebruaril sain ma teatise, et IFM-i direktor kartis äh, väga suurt õiguslikku ebakindlust ja probleeme turgudel. ma loodan, et meie pärast äh, meie otsuseid me oleme nii kaugel, äh, nii kaugel, et äh, neid hirmud osutuvad alusetuteks. ma esitasin terve rea muudatusettepanekuid, mida ma siin lühendatult teile ka tutvustan, sest muidu meil ei oleks üldse aega nendega tegeleda. kõigepealt ma palusin, et see Äh, äh, ettepanek, mis, mille me saime, saadetakse komisjonile tagasi, et see asendataks kahe spetsiifilise direktiiviga, üks äh, puudutaks siis hedge fonde ja teine puudutaks private equity fonde. Mm, ma tean, et komisjon keda esindab uus volinik Barnier, näeb seda asja täiesti teistmoodi. Nad tõesti tahavad kõiki fonde, ükskõik milliste fondidega tegemist on, sellega, selle direktiiviga reguleerida, aga mina olin tegelikult arvamusel, et alternatiivsed fondid ja võib-olla ka börsiväliste ettevõtete fondid äh, on erinevad. ning tein-, teiseks kohaldamisala. kohaldamisala äh, alast äh, Jean-Paul juba rääkis, ta rääkis, et on väga erinevaid fonde mitte üksnes need, mida tema äh, mainis, äh, spetsiaalfondid Saksamaal, vaid on olemas investment, investeerimistrustid äh, Ühendkuningriigis ja perekonnatrustid Rootsis. Jean-Paul juba rääkis, et need tuleks küll, seda direktiivi tuleks neile küll kohaldada, aga kui siseriiklik reguleerimine on adekvaatne, siis tuleks neid pidada samaväärselt reguleerituks, et ei oleks vaja äh, uut äh, bürokraatiakoormat tekitada. ma tegin ettepaneku niinimetatud kergendatud režiimi jaoks, ma arvan, et need fondid, mis ei kasuta finantsvõimendust äh, ja mille, mis jäävad vähem, jäävad alla kahesaja viiekümne miljoni euro, kusjuures ükski fond ei ole, tohiks olla alla saja äh, miljoni, et, et neile fondidele võiks kohaldada kergendatud nõudeid lihtsustatud nõudeid, need, neile kohaldatakse küll seda direktiivi, aga piisaks seda, kui nad lasevad, kui nad äh, lase, lasevad ennast registreerida ja kui nad teavitamisnõudeid täidavad. ning teine punkt, äh, hindamine. mina olen arvamusel ja väljendasin seda ka oma muudatusettepanekus, et meil ei ole vaja mingeid äh, mingit suvalist hindamist, vaid meil on vaja tagada sõltumatu hindamine ja sõltumatu hindamine võib olla tagatud ka ettevõtte osa raames, kui see ettevõtte osa on eraldatud niinimetatud Hiina müüriga. ja see vär-, vastutus, et mis hindamisest välja tuleb, selle eest loomulikult vastutab alternatiivse investeerimisfondi valitseja, siseriiklikult on olemas teatavaid erandeid, näiteks kui ma mõtlen suletud kinnisvara investeerimisfondidele Saksamaal kellel on, kelle puhul on ette nähtud, et neid äh, peab hindama kolmas isik ja siis sel juhul on muidugi vastutav see kolmas isik ja siis kolmandaks Depoo pank. mina tegin oma muudatusettepanekus sellise ettepaneku, et me ei me jätame need Depoo panga nõuded selliseks, nagu nad on, eriti mis puudutab vastutust ja et me ootame edasi, aga mi-, mina siis defineerisin Depoopanga ülesandeid, et millised need täpselt on ja ma arvan, et me peame detailide osas ootama ära komisjoni ettepaneku, sest komisjon tegeleb selle teemaga horisontaalselt, ei tegele mitte üksnes äh, alternatiivsete äh, fondide valitsejatega, vaid ka eurofondidega ja loodetavasti enne, kui me plenaaristumil hääletame, siis äh, peale komisjoni ettepaneku saamist me saaksime need vastutuse ja muud küsimused paika panna. kolm, siis viiendaks, finantsvõimendus. mäletate, et viimasel arutelul ma olin arvamusel, et me peaks ilmtingimata esitama konkreetseid nõudmisi, aga vahepeal sain ma teada, et üksnes finantsvõimenduse definitsioon on väga palju keerulisem, kui see esmapilgul tundub olevat. ja et finantsvõimendus ei ole alati finantsvõimendus nii et äh, ma oma ettepanekute puhul olin väga äh, nõus nõukogu ettepanekutega, aga ma olen nõus sellega, et liikmesriigid teatavatel juhtudel võivad äh, täiendavaid nõudeid kehtestada, ma ei ole Jean-Pauli ettepanekuga nõus, et fondil endal peab olema võimalus määratleda finantsvõimenduse määr minu meelest me kas peaks selle teema jätma üldse kõrvale või siis jätma selle liikmesriikide reguleerida. kolmanda, kuuendaks varad, see, ma arvan, et me peaksime ühte asja ära tegema, see puudutab ja mis puudutab varade äravõtmist, siis ähm, kui tegemist on osalusega ettevõttes, äh, siis äh, eesmärgiga, äh, eesmärgiga investeerida ja raha teenida, siis vähemalt kolmeks aastaks peaks see vara jääma ettevõttesse ja eesmärgiks ei tohiks olla väga kiiresti äh, saada ähm, kasu ja oma mm, raha elektritest välja võtta. seitsmendaks äh, ma äh, kolmandad äh, riigid, tõesti, ma olen samal arvamusel, et Euroopa Liit ei tohiks olla ei kindlusega vangla ja sellepärast kapitalivood pärast, peaksid ka pärast olema Euroopa Liitu tagatud ja me peaksime kasutama olemasolevaid siseriiklikke süsteeme. mina olen viie aasta poolt, aga me võime rääkida sellest ja komisjon peaks üritama esimese viie aasta puhul panna paika ekvivalentsi kriteeriumid ja sõlmima vastavaid lepinguid. ja kui see õnnestub, siis tõepoolest võib-olla võivad need kolmandate riikide fondid saada ka fondivalitseja passi, aga lisaks sellele peaks komisjon üritama hõlmata kõiki režiime ja kui see ei õnnestu, mis on kahjuks väga tõenäoline, siis peaks ähm, äh, komisjon üritama välja töötada kahekümne kaheksandat režiimi, Euroopa Liidu režiimi, mis siis oleks äh, kehtiv. Äh, nii palju siis minu muudatusettepanekutest ja ma võttes arvesse oma kõnelusi Jean-Paul ja teiste kolleegidega, võin öelda, et me oleme e, kokkuleppele tõesti palju lähemal, kui see kaks kuud tagasi veel ole-, tundus olevat. aitäh. Robert, kas soovisid sõna? <clears throat> aitäh, esinaine, lugupeetud kolleegid jäin veidi hiljaks, nii et kahjuks ma Jean-Paul Gauzesi sõnavõttu ei kuulnud, kuid mõned minupoolsed märkused. kõigepealt, kui vaatame seda muudatusettepanekute pakki meie ees, ligi tuhat seitsesada, mul ei olnud aega ega ka julgust neid kõiki läbi vaadata, kuid on neid, kes on kõigi nendega tutvunud ja kes äh, töötavad välja meile ka soovitusi, et mul on juba terve nimekiri muudatusettepanekutest, mille kohta mind on üles kutsutud äh, poolt hääletama, mille kohta lobistid arvavad, et me peaksime oma nõusoleku andma, minu jaoks on see pigem negatiivne nimekiri, see nimekiri. nii et need on kindlasti need muudatusettepanekud, mille poolt ma ei hääleta me ei ole siin selleks, et äh, koostada direktiivi, mis oleks meele järel lobistidele, vaid hoopiski Euroopa avalikkusele. me soovime direktiivi, mis äh, teeks lõpu sellele liiasele spekuleerimisele, mis on nii palju halba teinud meie turgudele, millel on olnud äh, ka makroökonoomilised tagajärjed, rääkimata mikroökonoomilistest ma pigem äh, ühineksin äh, raportööriga, kui ta kutsub meid üles äh, siin kokkuleppele jõudma erandite osas. kolleeg Kins sooviks pigem näha siin kahte direktiivi, kui ma õigesti aru sain. ma ei leia, et see oleks hea mõte. muidugi on vahe riskifondide ning private equity fondide vahel äh, kuid siiski on võimalik neid äh, hõlmata ühes instrumendis, mina oleksin pigem ühe instrumendi poolt, mis põhineks äh, ka teistele finantsvaldkonda puudutavatele äh, instrumentidele, näiteks eurofondide instrumendile, nii et meil peaks olema siin võrdsed tingimused kõigidele. rääkides nüüd kolmandatest äh, riikidest. osad siin leiavad, et me ei peaks kindlasti Euroopas mingit kindlust äh, püstitama finantsturgudel. samas äh, me peaksime andma pigem eeliseid Euroopa Liidu sees tegutsevatele fondidele, mitte väljaspool tegutsevatele fondidele paljud äh, investorid äh, soovivad äh, kindlust, kvaliteeti. olen tihtipeale kuulnud räägitavat just kvaliteedi olulisusest ja nii-öelda Euroopa kaubamärgist, mis võrd-, oleks võrdsustatav just kvaliteediga, hea järelevalvetegevusega nii et äh, oleks hea, kui Euroopa Liidu siseturul oleks äh, meil kõige parema kvaliteediga finantsinstrumendid kasutusel. sotsiaaldemokraatid äh, kindlasti on valmis tegema koostööd selleks, et leida sobivaid kompromisse ja Jean-Paul Gossessiga on meil kindlasti võimalik neid kompromisse ka leida kui rohelised liberaalid ja teised fraktsioonid soovivad selle kompromissi otsinguga liituda, siis äh, see on alati võimalik. kuid me ei ähm, otsi kompromissi kompromissi enda pärast, me soovime siiski kindlat äh, alust välja töötada, me soovime välistada kõik need skandaalsed praktikad, mida oleme viimastel aastatel äh, näinud kõik need võimendavad mõjud fondide tegevuses. muidugi on äh, raske defineerida seda, mis see lii-, liigne võimendus on, kuid me peaksime kindlasti seda küsimust arutama ja minu arust äh, peaksime me välja töötama selles küsimuses selged reeglid. ka asset stripping, äh, millele viitas kolleeg Lints, see, mis puudutab ettevõtteid, ettevõtete tegevust, et ka siin oleksid selgemad reeglid. samuti short selling, lühikeseks müümine, et siis nende varade müümine, mida tegelikult, mis tegelikult fondi omanduses ei ole, kõik ju teavad, et äh, see on enda kaasa toonud väga suuri probleeme rahvusvahelistele pankadele. Rockwell äh, sattus peaaegu pankrotti just äh, short selling'u tõttu ja siin meie fraktsiooni huvides on kindlasti see, et selline turupraktika kaoks. nii et need on meie seisukohad, loodan, et tuleme selle kena väikese paketi juurde veel tagasi, aitäh uh,! Uh... suur tänu! roheliste variraportööri ma siin ei näe, aga härra Karim või Sven, Sven. jaa, Pascal kahjuks Pascal ei ole täna kohal. kõigepealt suur tänu Jean-Paulile selle suure töö eest, ma ei tea, kas te äh, enne kartsite, et te saaksite tuhat, et te saate tuhat kuussada muudatusettepanekut, ma soovin teile äh, palju magamata öid äh, ja et see töö ikka lõbus oleks. meil on mulje, et äh, meil ei ole muljet, et äh, need äh, muudatusettepanekud on äh, lobistidele meeldimiseks või mittemeeldimiseks tehtud, aga kui vaadata neid muudatusettepanekuid ja nende arvu, siis on need tõesti tulnud väga erinevatest allikatest ja siin on muudatusettepanekuid, mis kattuvad sellega, see vähendab muidugi ka töö hulka, sest kui muudatusettepanekud on identsed, siis pole vaja nii palju aega nende lugemiseks. aga ka äh, tegutsemine ise tekitab äh, küsimusi selles osas, et äh, kuidas äh, huvitatud grupeeringud on avaldanud mõju selle komisjoni tegutsemisele. ma ei räägiks mitte kõigist muudatusettepanekutest, mida me esitanud oleme, vaid ma räägiks ainult neist teemadest, mida on vaja siin komisjonis veel arutada. esiteks põhiküsimus, kas finants võimendust äh, on vaja reguleerida või mitte ja kui, kui, siis kui palju seda on vaja teha? selle teema kohta on äh, väga erinevaid arvamusi. ühelt poolt äh, kõige kaugemale minevad on liberaalide muudatusettepanekud, kes ütlevad, et tegelikult me ei taha üldse selle teemaga tegeleda, me ei taha finantsvõimendust piirata äh, senises äh, härra Gozesi raporti e-, eelnõus on väga äh, vähe nõrku ähm, seisukoha võtta selle kohta. põhiküsimus on see, et kas finant, kas meie finants ähm, äh, süsteemis kasutatakse finantsvõimendust liiga palju ja kas seda on vaja reguleerida või mitte. ja ilmselt on meil siin endiselt erinevad seisukohad, ma viitaks äh, ka kriisikomitee kuulamisele, kus me seda küsimust põhjalikult arutasime ja meie fraktsioon on ka koos teistega arvamusel, et meil on tegemist põhimõttelise probleemiga, et finantsvõimendust kasutatakse liiga palju, me peaksime seda direktiivi kasutama ära selleks, et seda piirata. sama teema kerkib üles ka pangasüsteemi, pangandussüsteemi puhul aga ka seal tuleks äh, see kindlalt paika panna ning sama, aga ka sama erinev äh, suundumus on meil küsimuse puhul, et äh, kuidas, kui ühtlustatuna me näeme Euroopa turgu fondide vallas ja siin on endiselt teatavaid erinevusi meil on erimeelsusi näiteks selles osas, et millist rolli peaksid olemasolevad äh, äh, investeerimisrežiimid mängima äh, tulevikus. konservatiividel ja liberaalidel oli põhimõtteliselt arvamus, et nende fondide puhul, mida hallatakse väljastpoolt, et äh, nende puhul peaks, äh, peaksid äh, endiselt jääma kehtima siseriiklikud ähm, sätted ja teie ütlesite oma intervjuus Lise Kuule ka siin, et te olete liikunud veidi meie seisukoha poole ja meie jagame seda seisukohta, sest et sellisel turul ei ole mingit mõtet, kui fondivalitsetele antakse tegevuslubasid äh, erinevates kohtades, vaid äh, et äh, sellist, ei tekiks sellist asukoha konkurentsi, et kellel on kõige äh, madalamad tingimused ma- ja ku- äh,, loa saamiseks, vaid meil on vaja ühtset järelevalvet ühelt poolt ja teiselt poolt ühtseid reegleid ja siis on meil vaja avatud konkurentsi turul äh, meil ei ole vaja erinevate järelevalvesüsteemide vahelist killustatust. ning teine küsimus, mis äh, on eriti terav, on äh, pra-, äh, praegusel hetkel on spekulatiivsed Kreeka vastu suunat-, suunatud rünnakud. et see näitab väga selgelt, et fondide ja fondide tegevuse vallas on vaja hakata tegelema äh, aktiivselt reguleerimisega. proua Lagarde väga olulises intervjuus äh, võttis äh, väga selgelt sõna selle poolt, et nende fondide tegevust on vaja reguleerida. me ei tohi lubada seda, et äh, tehakse selliseid spekulatiivseid rünnakuid euro vastu. see, et Kreekas on probleeme ja et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid ei ole olnud piisavalt aktiivsed äh, probleemide vastu võitlemisel, see on õige, aga see ei tähenda veel seda, et et äh, me peaksime olema nõus selliste spekulatiivsete rünnakutega see tähendab aga, et me peame seda direktiivi kasutama ära selleks, et me ei reguleeriks sellega mitte üksnes neid fonde, kes, äh, keda turustatakse, mida turustatakse Euroopa Liidus, vaid ka selliseid fond, me peaksime võitlema selliste fondide vastu, kes äh, spekuleerivad Euroopa Liidus ja seda ettepanekut äh, raportööri tekstis ei ole, ma arvan, et me peaksime rääkima sellest teemast, et sellisel hetkel, kus aktiivselt spekuleeritakse Euroopa Liidus, et äh, sellisel ajal peab äh, järelevalveasutustel olema võimalus sellesse sekkuda. ei saa öelda, et äh, see tuleb väljastpoolt, tegemist on investoritega. et kui me me peame andma võimaluse regu-, reguleerimiseks, me ei ole ju äh, väljastpoolt tulevate investeeringute vastu, aga peab olema tagatud järelevalve võimalus. seni seda ei ole, seni on tegemist alareguleerimisega ja Kreeka näite näitab meile, et on vaja selle teemaga tegutseda, minna kaugemale, kui äh, praegu on mindud selles raporti ettepanekus ning ma tahaksin öelda, et me toetame mõningaid sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid, et meie ettepanekud lähevad samas suunas, näiteks see puudutab lühikeseks müümist, see puudutab näiteks ka mm, e, varade väljaviimist ettevõttest, ma arvan, et me peaksime jätkama äh, äh, arutelu ja me peaksime, see ette, ettepanek peaks minema kaugemale, me peame äh, kaitsma ettevõtteid äh, nii hästi kui võimalik äh, selliste, sellise tegutsemise eest. me loomulikult teame, et äh, ei ole kerge paika panna, et millal on tegemist asset stripping uga, aga meil on ettepanekuid, mille alusel me võiksime arutelu siis jätkata ja me ei peaks lihtsalt ütlema, et jätame põhimõtteliselt kõik nii, nagu on. ma tahaks öelda, et me ei tahaks nüüd teiega kohti vahetada. Ähm, palju rõõmu teile selle tuhande kuuesaja muudatusettepanekuga. me üritame mm, dialoogis äh, konstruktiivsed olla, me loodame, et me jõuame selle tööga edasi ja et äh, need lüngad, mis seni on olemas või et need erimeelsused, mis äh, endiselt olemas on, et me loodame, et me saame nendest põhjalikult rääkida. me järgime põhimõtet, et pärast seda kriisi ei tohi mitte keegi jääda reguleerimise alt välja, meil on vaja järelevalvevõimalusi, ilma et me investeeringuid äh, takistaks, aga selge on see, et need tegevused, mis kriisi tekkimisse panuse andsid või millel muidu on kahjulikke kõrvalmõjusid, need ei tohi jätkuda, sest ei tohi öö, äh, olla öö, äh, rünn-, spekulatiivseid rünnakuid valuutade vastu ei, ei tohi ettevõtetest suvaliselt kapitali välja viia, äh, ei tohi, et sel-, põhimõtteliselt on kõik fraktsioonid ühel meel, meelel äh, nendes küsimustes, ma arvan, ja meil on äh, hea meel teiega edaspidi koostööd teha, armas kolleeg uh,. suur tänu, Seik Karim, järgmisena palun suur tänu, proua esinaine, ka mina tahaksin äh, olla nõus ähm, eelkõneleja kommentaaridega seoses härra Gossesi koostöövalmidusega ja ära tehtud hea tööga, ma olen nõus kõikide variraportööridega selles osas. ma tahaksin oma märkustes piirduda ainult paariga, sellepärast et me ei saa kõiki neid asju muidugi detailselt siin täna arutada, kuid äh, ma keskenduksin siis sellele, mis puudutas minu muudatusettepanekuid ja ma olen härra Gossesiga sellest kõigest juba ka rääkinud minu jaoks on esimene probleem ja ma olen siin nõus sotsiaaldemokraatide variraportööridega, see on see, et me peame tarbijate huvide eest võitlema. see on väga oluline, kuid millistest tarbijatest me siis räägime? Äh, mulle tundub, et me räägime tänastest äh, hoiustajatest, homsetest pensionäridest äh, ja nendest inimestest, kes pensionifondidesse investeerivad ja nendesse riskifondidesse investeerivad ja teistesse alternatiivsetesse investeerimisfondidesse investeerivad. kuid täiesti selgelt tuleb öelda, et kui me hakkame piirama investeeringuid Euroopa Liidu välistes Äh, fondidesse seda homsete pensionäride kulul, siis see ilmselt vähendab äh, rasket tööd tegevate inimeste hoiuseid oluliselt ja me näeme teatud pensionite vähenemist viisteist, kakskümmend protsenti. ja kui me vaatame seda aastate lõikes, äh, siis see on ikka pensionisäästude puhul väga suur kärbe, millega Euroopa Liidu kodanikud peavad siis silmitsi olema. ma tervitan ka härra Kosesi seisukohti Eh, seoses kolmandate riikide hinnaekspertidega ülemineku momentidega, kui eh, seda senikaua, kui on täiesti selge see ka teistel eh, kolmandatel osapooltel siis see, mida neilt oodatakse ja, ja milliseid kriteeriumeid tuleb täita selleks, et nad oleks võrdsustatud liikmesriikide fondidega. võrdsustamine ei tähenda küll identsust, kõik on sellega ilmselt nõus, kuid meil on väga palju selliseid riike, kus praegu need fondid on registreeritud ja nende ja need riigid on olnud, nad on valmis selle võrdsuseni jõudma, kuid nad ei tea, millised on reeglid, mida tuleb täita ja me peame nendele selle väga selge, selgelt välja ütlema. me ei peaks nüüd ootama veel viite aastat, millal nad siis selle taotluse on esitanud, me ei saa öelda neile siis ei. kui nad võrdlevad, kui nad vastavad äh, nõuetele, siis nad peavad saama ka võrdse staatuse Äh, ulatuse osas äh, vaatasin ka äh, selle mm, dokumendi üle ja tegin ähm, ettepaneku teatud erandite osas. kõige rohkem huvitab mind väga selge proportsionaalsuse definitsioon. proportsionaalsus mõttena on kõigile ilmselt vastuvõetav, kuid me ei taha, et stardi, startivad ettevõtted jääksid toppama sellepärast, ähm, et proportsionaalsus ei ole hästi defineeritud ja e, ma ootan koostööd variraportööridega ja teiste fraktsioonide liigi-, kolleegidega selleks, et jõuda siis proportsionaalsuse mõtestatud definitsioonile. ma olen nõus e, rohelistega ja teistega seoses e, finantsvõimenduse kasutamisega, me oleme näinud finantsvõimenduse liiast ülespaisutamist, me oleme näinud seda paljude finantsinstrumentide puhul, see on väga murettekitav näiteks Kreeka riigivõla puhul oli see väga selgelt näha kuid see muidugi tähendab ka seda, et paisutatakse mm, äh, bilansse ja kui me vaatame seda konkreetset direktiivi, siis tuleb öelda, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, et kõikide fondide jaoks määratakse üks finantsvõimenduse kasutamise määr, vaatamata sellele, millisesse klassi nad kuuluvad, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. kellel on kõige rohkem vahendeid või kogemusi EAFM, eh, e EAFM-i eh, e jaoks finantsvõimenduse piirmäära seadmist, ma arvan, et me peaksime pöörduma liikmesriikide eh, regulatiivasutuste poole, et selleni jõuda kui täiesti selge on see, et äh, meil oleks vaja ka komisjoni poolt äh, selgeid printsiipe, millal seda kasutada ja millal see on lubatud. Äh, liikmesriigide reguleerijad peaksid andma kas süsteemiriski nõukogule ja väärtpaberituru järelevalveasutusele infot selle kohta, kuidas kõige paremini kasutada siis finantsvõimendust ja sellega ilmselt kõik on nõus ja, ja loodetavasti muudatusettepanekud selles küsimuses lähevad läbi, sellega saavad kõik ilmselt olla nõus. finantsvõimendust ei saa vaadata isolatsioonis teistest küsimustest, näiteks nagu äh, varade mm, grupp või riskiprofiilid üks küsimus, mis seni äh, on veel puudutamata jäänud, see on poliitiliselt väga raske ja see puudutab palkasid me oleme ilmselt kõik nõus äh, sellega ja kõik on ilmselt nõus sellega, et äh, me peame midagi palkade osas tegema. kuid äh, praeguse juhtumi puhul ei ole siin mõttekas järgida pangajuhtide tasustamisele seatud nõudeid, nad töötavad hoopis teistmoodi kui finantssektorid ähm, varahaldajad ei saa, ei ole tasustatud samadel alustel kui pangajuhid ja on tihti seotud investorite enda sissetulekutega. nii et äh, ma tõesti loodan seda, et sellest arutelust tuleb välja see, et jah, äh, tasustamise küsimus tuleb arutelu võtta, tuleb arvestada G kahekümne ja finantsstabiilsuse nõukogu äh, seisukohtadega, kuid tuleb tagada ka see, et kõik need reeglid oleksid rakendatav, pangajuhid ja pangandus toimib hoopis teistmoodi kui riskifondid või erakapitalifondid. nüüd delegeerimine ma olen vastu äh, komisjoni esialgse ettepaneku nõuetele, et delegeeritakse äh, riskifondide puhul äh, üle see fondidele endale. portfelli haldamisteenuste puhul ei ole mõtet, ei ole mingisugust põhjust seda delegeerida ja antakse, minnakse üle siis garantiinõuetest ma olen nõus sellega, et äh, kui härra Koses ütleb, et EAFM peaks äh, hindamise eest vastutama, kui see on sõltumatu, jah. ja veel äh, see laenatud väärtpaberite spekulatiivne müük, me peame mõistma, et seda neid on erinevaid, üks on see, mis on tagatud, see müük garanteeritud ja see on täiesti legitiimne tehing. selle osas ei pea me üldse ilmselt arutelusid pidama enam edasi minu meelest see on äh, see, kui äh, see äh, müük on garanteeritud, siis see on ilmselt täiesti normaalne. kuid loomulikult oleme vastu spekulatiivsele müügile Mm, äh, selle vastu tuleb midagi ette võtta, kuid legitiimse laenatud väärtpaberide müügi osas ei ole meil ilmselt äh, midagi vaja reguleerida. natukene äh, teeb mulle muret finantsinstrumentide termini kasutamine, see minu meelest toob kaasa selle termini vale kasutamise, näiteks kui me vaatame depoo, depoopankasid, siis nad võivad säilitada Äh, siis väärtpabereid füüsiliselt paberile, aga mitte siis raamatupidamises üleval olevaid äh, väärtpabereid, nii et äh, siin on vahe ju ometigi sees, eriti mis puudutab väärtpaberite rahastamist ja on, on valdkondi, kus see viiks täieliku kaoseni ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida nii-öelda selle globaalse haldamise osas, see tähendab seda, et ei ole selliseid juhtumeid ilmselt palju, kus osapool nimetab kolmanda osapoole depoo eest vastutavaks, kui seda seadus ei nõua. seda tehakse ainult muidugi siis, kui hoiustajal ei ole esindajat ühes või teises riigis ja ta nimetab ähm, alldepoo panga. me peaksime toetama seda me peaksime toetama seda, et äh, sellisel tegevusel oleks endiselt ka luba sellepärast kui me ei anna luba alldepo pankasid luua, siis äh, sellesse, sellistesse tärkavatesse majandusse, kus tavaliselt sellised alldepo pangad luuakse, investeeringud vähenevad ja me ei taha ju viia olukorda selleni, et arenguriikidesse investeeringud vähenevad. mul on üsna öö, äh, mitu muud märkust veel teha, aga ma ei taha siin kedagi magama uinutada oma jutuga, nii et lõpetan ja loodan tõesti, et see meie koostöövaim äh, püsib ja me saame ka tulevikus sama hästi hakkama oma tööga suur tänu, härra Kluut. kas te soovisite sõna selles raportööris kuue variraportöörina äkki? Also <clears throat> vielleicht erstmal absetzen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Võib-olla mm, tahaks lihtsalt öelda, et meie jaoks äh, on väga oluline ja sellest siin on ka räägitud, et erandeid ei tehtaks, meie jaoks on see tõesti väga oluline ja ma olen seda ka muudatusettepanekutes sõnastanud, et peavad olema tagatud äh, kaasotsustamise õiglused, kui äh, fondid hakkavad ettevõtetesse investeerima. meie jaoks äh, on see väga oluline, os-, osaliselt on seda siin juba ka mainitud. Mm, ja meie pooldame suhteliselt suuri omakapitali äh, määrasid, ma ei pea võib-olla seda siin kordama, aga meie jaoks on need, need asjad kõige olulisemad, aitäh um, um,! suur tänu! helistas meile muuseas Marta Andreas, kes palus, et ta tahaks ka sõna saada, kui ta kohale jõuab, aga tundub, et ta ei ole kohale jõudnud veel. nimekirjas on kümme inimest ja seega pean hakkama kõneaega piirama, ettepanek, et piirdume siis kolme minutiga Eh, seda muidugi juhul, kui rohkem siia inimesi ei taha nimekirja tulla, loen ette nimed. Hockmark, Balts, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigson, Andreasen if she comes and myself is the Andreasen, kui ta tuleb ja siis mina ise eh, ka proua Jüri veel soovib sõna, kas on teisigi? kui ei, siis minu ettepanek on, et kolme minutiga võiks kõik piirduda ja siis võib-olla jääb äh, ka murdosa sekund äh, härra Kose-, Kosesile äh, tänusõnadeks, Gunnar Hökmark. suur tänu, suur tänu Jean-Paulile nende jõupingutuste eest, mis ta on teinud ja selle suure oskuse ülesnäitamise eest täna siin saalis ja muljet avaldab muidugi see, et ta kavatseb kõik need muudatusettepanekud läbi lugeda ka aga tema äh, läbirääkimiste taktika on olnud samuti muljetavaldav ja te olete just õige inimene kogu seda asja juhtima. proua esinaine, üks asi aga jääb meil tihti sellises arutelus kahe silma vahele, nimelt see, et me peame tagama selle, et Euroopa finantsturud püsiksid dünaamilistena. vastasel juhul ei tule siia neid investeeringuid ja ei looda neid töökohti, mida meil on vaja finantsstabiilsuse tagamiseks ka pikaajalises perspektiivis ja see viib meid selle lõppjärelduseni, et ähm, regulatsiooni äh, luues me peaksime mitte ainult riski võtmisele, riski võtmise vastutama riski maandamisega ja komisjon ei ole arvestanud sellega oma ettepanekus. siin äh, omavahel segatakse riskifondid ja erakapitalifondid ja samas rõhutavad seda, et nad ei ole süsteemse riski osa seni olnud. Nad on täiesti teist äh, laadi ja meie töö ongi eristada need fondid üksteisest. ma tahaksin rõhutada, äh, mõnda asja, millest täna on juba räägitud. kõigepealt äh, see puudutab äh, väiksemaid fonde. minu meelest on väga oluline, et kas meil oleks kas mingisugused lävendid, ja mulle tundub, et raportöörile see asi eriti ei meeldi aga selleks, et äh, meie oleksime rahul, peab asjad kuidagi äh, ära tagama, et see proportsionaalsus ka rakendub ja et see ei ole ainult mingisugune teooria, see on väga raske, see on, see on suur ettevõtmine. nii et küsimus meile, kas meil on mingisugused lävendid paigas või tõeline proportsionaalsus, see on, see on tõeline väljakutse, see on raske aga see on väga oluline, kui me ei taga võimalusi väikestele fondidele ja uutele turule tulijatele, siis me tegelikkuses ju suurendaksime süsteemseid riske ja oleksime järjest enam sõltuvad suurtest fondidest, mitte ei maandaks riske väikesematesse fondidesse, nii et see on oluline mitmel põhjusel, mitte ainult sellepärast, et väikefondid on olulised ka VKE-dele ja ja teistele väiksematele ettevõtetele investeerimises nii et esimene küsimus, kas lävendid või väga selge proportsionaalsus, see on väljakutse. teine asi, härra raportöör sellest rääkis, tööstusettevõtted fondihaldajatena, väga oluline on see, et nende osas kehtestatud reeglid oleks väga selged Äh, sellepärast, et kui trustid või teised sellised suured äh, ettevõtted on kaasatud äh, sellesse, siis me muudame sellega kogu nende reeglite iseloomu. ja minu meelest on see väga suur eeltingimus selleks, et kogu see seadusandlus üldse edasisele arutelule kvalifitseeruks nii-öelda kolmandad riigid järgmiseks, sellest on juba räägitud, pikalt ei räägiks, kuid ma rõhutaksin seda, et see on vajalik selleks, et luua võimalusi Euroopal omada dünaamilisi finantsturge, kuid tuleb äh, sellega seoses tagada ka normaalsed pensionid tulevikus ja et Euroopas jätkuksid investeeringud. seda kõike tuleb rõhutada ja mulle tundub, et me ei ole jõudnud veel oma lõppsihtkohta. ma olen kolme minutiga üritanud piirduda ja, ja lõpetan siis nüüd, proua esinaine Uh, aitäh, härra Päots, palun. aitäh, ma tahaks äh, kõigepealt äh, rõhutada seda, et äh, minu meelest on Jean-Paul teinud tõesti väga head tööd. kui mõelda sellele, et algne komisjoni ettepanek vähemalt minu meelest ei olnud just eriti hea ja ka osaliselt on selle hinnanguga nõustunud ka komisjon ise, väga raske on olnud siin töötada sellise universaalse lähenemisega, et mis kõiki fonde, välja arvatud eurofonde, ähm, hõlmaks. ja minu meelest peab meie eesmärgiks olema nii-öelda nutikas äh, seadusandlus. me peame takistama negatiivsete tagajärgede tekkimist äh, mm, sellele, et meil on nii palju erinevaid tooteid ja et, et meil ei oleks, et me ei ähm, looks soodsamaid tingimusi ebaõiglaselt teatavatele toodetele. aga komisjoni ettepanekus ei olnud äh, häid äh, lahendusi ja siis tekivad äh, ka küsimused erandite kohta, millega kaasneksid aga suured riskid ja seetõttu ma mõistan raportööri väga hästi, kui ta on väga reserveeritud selles osas. Gates äh, kahekümne tegevuskava mis, mille eesmärgiks on, et äh, reguleeritaks kõiki tooteid ja äh, finantsturgudel tegutsejaid, ähm, on siis meie esimene nii-öelda kaitseliin ja sellega me jõuame süsteemsete riskide ja proportsionaalsuse põhimõtte juurde ja minu jaoks on parim äh, lahendus olnud äh, seni äh, et me jätaks välja siseriiklikult reguleeritud fondid, kus on piiratud investorite arv ja nende puhul on tagatud riskijuhtimine kontserni tasandil, vähemalt minu meelest ja meil on vaja modifitseerida sellist äh, praegust äh, kõigile üldiselt kehtivaid äh, reegleid ja see tekst on meie jaoks väga oluline ja Jean-Paul on leidnud häid lahendusi. mis puudutab lühikeseks müümist, siis ma olen selle poolt, et me tagaks äh, kaitse kõigile. ning minu meelest on oluline ka see, et portfelli haldurite puhul um, oleks tagatud registreerimine ja eesmärgiks ei tohi olla turgude killustamine Mm. ja vaja on tagada turvaraamistik, mul on äh, veel väga palju asju öelda, aga kuna kõneaeg on piiratud, siis äh, esialgu kõik. Another... aitäh, meil tuleb veel võimalus, Astrid Luling, palun. Eh, aitäh, esinaine. ma jätan vahele need õnnitlused härra Kosessile tulen nende muudatusettepanekute juurde, mille ma ise olen äh, esitanud äh, ja juhindun sellest, et äh, tõepoolest peab tagama võrdse kohtlemise alternatiivsetele fondidele, olgu siis Euroopa Liidu sees või seal väljaspool. tegelikkuses on asjad alati keerulisemad selle direktiivi rakendusalasse peaksid langema kõik alternatiivsed fondid, ärgem unustagem, et äh, tulevikus eurofondid äh, saavad samuti äh, definitsiooni alusel alternatiivseteks fondideks. direktiiv puudutab siis ka neid fonde, mida Äh, turustatakse ka väljaspool Euroopa Liitu, see sõna alternatiivne tegelikult äh, mulle üldsegi ei meeldi ja ma sooviksin, äh, et tegelikult kõik nii-öelda alternatiivsed fondid jääksid ühe reegli alla. muidugi on meil tegemist süsteemsete riskidega ja teiselt poolt võiksime me välja jätta ju need äh, Äh, fondid, äh, mis on tõepoolest väga öö, äh, öö, spetsiifilised ning puudutavad mingit konkreetset liikmesriiki. et need öö, nimed või terminid on alati erinevad. Need kolmandate riikide fonte võib tõepoolest aktiivselt turustada Euroopa Liidus ilma et peataks kinni nendest miinimumnõuetest ja see ajutine meede on endaga kaasa tulnud, toonud probleeme, siin on tegemist konkurentsi moonutuse ohuga. nii et ühelt poolt äh, on liikmesriigi fondid ja teiselt poolt äh, teiste liikmes äh, te,, teiste riikide fondid ühelt poolt Euroopa Liidu liikmesriikide fondid ning teiselt poolt äh, kolmandate liikmesriikide fondid, kellel siis ei ole seda äh, fondipassi. ja see toob enda kaasa olukorra, kus äh, fondid soovivad enda tegevuse Euroopa Liidust välja viia, selleks et vältida seda konkurentsimoonutust. nii et seetõttu me peaksime kiiresti liikuma kompromisslahenduse suunal äh, me peame välja tooma selged tingimused väljaspool Euroopa Liitu asuvatele fondidele, et nad peavad kinni siiski miinimumnõuetest, mis kehtivad äh, meil. vaadates seda, mis toimub investeerimisfondidega, siin direktiiv äh, näeb ette ise haldavate äh, fondide tegevust ja siin me ei peaks looma erandit äh, me peaksime tagama selle, et selline struktuur oleks tunnustatud ja nüüd äh, depoopankade küsimus, me peaksime selgemalt välja tooma, millised on selliste pankade vastutusvaldkonnad, kuid samas ei tohiks me minna liialt äh, kaugele me ei tohiks neid muuta vastutavaks nende tehingute eest, mis ei ole tegelikult nende kontrolli all nii et kindlasti ei oleks ähm, mõistlik üldiselt äh, läheneda depoo pankadele. et need äh, pangad äh, on siiski erinevad sellest, millised on traditsioonilised investeerimisfondid, nii et selles osas teksti peaks muutma, nii et, et oleks võimalik tõepoolest ka kohaldada äh, räägiti sellest, et ei soovita ei kindlust ega läbikäiguhoovi siin Euroopas luua ja loodan, et me tõepoolest jõuame sellele eesmärgile, aitäh! Uh, aitäh, Peter, palun! Uh, alati on hea pärast Astridi sõna võtta, et uh, on alati nii radikaalne. Jean-Paul, väga hästi tehtud töö sellel suunal edasi äh, liikudes on meil päris äh, kerge lõpuks kompromissi leida ja mul on täitsa, ma olen täiesti kindel sellest, me liigume äh, õiges suunas ja nii on meil võimalik ka läbimurre saavutada ja tõepoolest on tegemist läbimurdega just proportsionaalsuse osas, et parlament saab osaleda protsessis ja parlamenti peavad teised äh, institutsioonid siin tõepoolest ära kuulama ning arvesse võtma. ilma proportsionaalsuse definitsioonita äh, jääb palju sellest tööst, mida meie teeme, lihtsalt äh, kõrvale Euroopa Liidus. ja meil on võimalik eh, just tänu proportsionaalsusele nüüd võimalik hakata kohaldama neid reegleid, siin räägiti ka lävenditest, kuid eh, kui me räägime lävenditest, siis me kaotame selle lahingu juba ette. me peame eh, sundima nõukogud tegema mõistlikke otsuseid selles suhtes, kuidas neid reegleid kohandama kohaldama hakata, Robertiga olen nõus palju, paljuski sellega, mis ta ütles, kuidas reguleerida short selling ut Ehm, olen nõus ka sellega, et short selling iseenesest eh, ei ole midagi negatiivset, eh, me ei tohiks siin eh, kindlasti kõike head koos osa negatiivsega kõrvale jätta. Catherine Styler, tema muudatusettepanekud, kolleeg, kes kahjuks täna ei, praegu ei saa siin viibida nende muudatusettepanekutega, on paljugi juba ära öeldud nagu Robert ütles, äh, Euroopa ei peaks siin olema kindluseks, äh, kuid samas äh, ei oleks hullumeelne ka mitte reegleid turu jaoks välja tuua ja kui me kompromissi otsime, siis me seda peamegi silmas pidama. ja olen nõus ka võimenduse küsimuses, peab olema turu järelevalve selleks, et vältida liigset finantsvõimenduse kasutamist ja lõpetuseks äh, meie äh, tarbijate esindajatena peame äh, kaitsma tarbijaid otseselt ja minu muudatusettepanek depoopankade ning fondide lahutamisest on tõepoolest väga oluline sellest seisukohast ning suur tänu äh, ja ka suur tänu kolleegidele, kes on selle koostööd teinud, aitäh! suur tänu, Viki, palun! Äh, suur tänu! suur tänu Jean-Paulile seal nende suurepäraste märkuste eest ja eriti, mis puudutab seda, et me ei peaks olema ei vangla ega ka kindlus, äh, oleks mõtet mõis-, mõelda sellele samale lausele ka teisi seadusandlikke akte aruta-, arutades siin parlamendis, me oleme siiski ülemaailmsel turul tegutsejad. ma olen nõus sellega, mida ütles ka härra Klints et asjast oleks äh, rohkem kasu, kui meil ei läheks meelesse, et erinevad fondid on erinevad ja et me läheksime komisjoni poole pöörduksime tagasi ja nõuaksime riskifondideks, erakapitalifondideks äh, era, äh, era, eraldi mm, määruseid. vaadates seda, kui palju on muudatusettepanekuid esitatud, arvaksin ma, et kui te tahaksite lisaaega, siis komisjon peaks teile seda andma, seadusandlus tuleb hästi siin paika saada. proportsionaalsuse kohta on palju öeldud, olen sellega täiesti nõus, tuleb tagada seda, et väiksemad fondid, aga ka ajaloolised fondid, näiteks nagu Ühendkuningriigi investeerimisfondid, ei satuks siin ebasoodsamasse olukorda tundub, et äh, on praegu siin väga suur vääritimõistmine riski ja finantsvõimenduse vahel. kõrge finantsvõimendus ei tähenda automaatselt äh, suuri riske ja miski, millel on väike finantsvõimendus, võib olla vägagi riskantne selle direktiivi eesmärgiks on ju süsteemsetele riskidele piir panna, ärgem segagem siin siis finantsvõimendust riskidega ja kui te ei ole sellest äh, aru saanud, siis ma ütlen selgelt välja, et finantsvõimendus äh, suurus ei äh, võrdu riskide võõrusega. mis puudutab laenatud väärtpaberite müüki ja spekulatiivset püüki, müüki, ma saan täiesti aru sellest, millised riskid kaasnevad spekulatiivse müügiga, kuid miks me lisame siia ainult riskifondid, minu meelest probleem tuleks siin lahendada turu kuritarvitamise direktiiviga, et see hõlmaks kõiki turul osalejaid, seega mitte ainult välja valitud gruppe. ja et võib-olla lihtsustada neid asju, võiksime võib-olla ütlema, et paneme selle öö, turu kuritarvitamise direktiivi kuusteist kuuskümmend üheksa tuhat kuussada kuuskümmend üheksa, üheksakümmend kuus äh, Marg Etner muuseas äh, sellel, äh, vabandust, Etna viimane vulkaanipurse suurem toimus just nimelt sellel aastal ja ma loodan, et need tuhat kuussada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut ei too kaasa sarnaseid kahjustusi me peame äh, vaatama sellele, et äh, meie ettevõtlus säilitaks oma innovatiivsuse, me oleme rääkinud sellest, kuidas see võib äh, investeeringuid pidurdada, kui, kuivõrd see võib põlvili suruda pensionifondid. minu muudatusettepanek on tuhat kuussada nelikümmend kolm tagasihoidlik muudatusettepanek, mis kutsub siis üles selle asja paari aasta pärast üle vaatama kuid kui me kõik need tuhat kuussada üheksakümmend kuus ettepanekut tõesti arutelule võtame, siis tulemused ei või olla kõige paremad. Udo Pulman järgmisena, palun. aitäh, proua esinejana. meie Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis tahame põhimõtteliselt kolm ettepanekut teha ja õnnitleda Jean-Pauli äh, selle suure koorma eest, mis ta on enda peale võtnud mis puudutab nüüd kuuteist tuhandet äh, kuue, kuutkümmend üheksat äh, muudatusettepanekut, meie variraportöör Robert Goebbels viitas juba sellele, et äh, tõenäoliselt on tegemist siin ka korduvate muudatusettepanekutega, siis äh, sekretäriaadi abil võiks äh, kasutada arvutiprogramme, kes, mis siis äh, tuvastaksid sama teksti, et Jean-Paulil oleks vähem äh, Ähm, tööd ja et ta saaks siis äh, natuke ka sorteerida seda firmade järgi, kes mida tahavad ja teine asi, kui siin majas homm-, õhtul äh, tuled kustuvad ja Jean-Paul äh, ikka veel oma toas on, et siis me võiksime talle kohvi viia selleks, et ta vastu peaks ja tööd ei katkestaks, mida me väga loodame. ning äh, ma tahaks öelda, et Robert Kõivers juba ütles seda, et põhimõtteliselt jah, me tahame, seda märksõna on siin juba mainitud, nutikat äh, seadusandlust, aga me ei taha äh, sellist kerget seadusandlust, mis äh, probleemi tuuma ei tabaks ja sellepärast tuleb öelda ja seda on ka kolleegid öeldud, et me räägime siin äh, erinevatest fondidest, nendest fondidest, mis äh, on pärit väljaspoolt ja nüüd tulles tagasi proua Lüllingu teema juurde, me ei taha, et oleks erinevusi ähm, Euroopa Liidu ja väljaspoolt tulevate fondide vahel ja sellepärast me tahame neid äh, kohelda täpselt samamoodi kui äh, neid äh, fonde, mis asuvad Euroopa Liidus. me tegime konkreetseid ettepanekuid äh, finantsvõimenduse, asset strippingu ja teiste asjade kohta. Need on need äh, punktid, mis meie jaoks on otsustava tähtsusega ja millest sõltub, et kas me hääletame poolt või mitte. me häälet-, me vaatame väga oluliselt, väga, väga seda, et mida te teete, kui te tahate need toksilised elemendid, toksilised varad välja saada sellest süsteemist, siis me toetame teid ning on üks asi, mis on väga oluline. õppimine jah, aga mm, eralobi-, selliste lobistide huvide äh, äh, järeleandmine ei, ei ole asi, mida meie sa-, saaks toetada. ma eile kuulasin jälle seda äh, kui juttu riigi, riigivõlast ja kui me vaatame, et millised Ehm, ettevõtted spekuleerivad riigivõlgade teemal, siis ehm, me, meil on tõesti vaja väga ehm, kvaliteetset seadusandlust ja kui me selle saame, siis on meie huvid rahuldatud, aitäh. suur tänu, äh, Olle Ludvigsen. suur tänu, proua esinaine jah, me oleme juba siin täna märkinud äh, seda, et kui me räägime erinevatest investeeringutest ja investeerimisfondidest, äh, siis äh, see on väga keeruline teema, laialivalguv teema. raske on leida õiget teed, kui me tahame õigeid otsuseid langetada. ja tänane arutelu on kõikehõlmav, see on oluline debatt ja selleks, et hea lõpptulemus saavutada, peame me järjepidevalt järjepidevuse tagama nende muudatusettepanekute puhul, mida on tohutu mägi. ja seega leian ma, et me peaksime keskenduma kolmele peamisele aspektile. kõigepealt läbipaistvus, see on kindlasti eh, see kõige olulisem. me peame tagama läbipaistvuse investeerimistehingutes, see on kõige suurepärasem lahendus eh, riskide eh, mä-, piiramiseks ja inimesed, kes oma tooteid turustavad, kui nendel on läbipaistvuse kohustus, siis nad võtavad ka ilmselt vähem riske. ja avatuse suur tase on äh, oluline ka selleks, et järelevalveorganid saaksid äh, reaalselt hinnata seda, millised riskid ja süsteemsed riskid äh, ühe või teise tehinguga kaasnevad me peame olema ka väga karmikäelised erinevate fondide tegevusi kohandamas kohandades äh, kogu finantssüsteemiga. mida suurem on risk, seda karmim peaks olema seadusandlus. väikefondid üldiselt äh, ei äh, mõjuta süsteemi riskide suhtes nii palju kui suuremate ettevõtete poolt võetud riskid, mis seavad teinekord terve süsteemi ohtu on näiteid, kus väiksemad erakapitalifondid äh, omavad äh, märksa väiksemat äh, mõju üldisele süsteemile kui mõned riskifondid ja kolmandaks me peame vältima igasugust protektsionismi see, mis komisjon on äh, kokku kirjutanud ja mõned muudatusettepanekud viidavad minu, viitavad minu meelest murettekitavale trendile. me peame leidma kuidagi võimaluse alternatiivsete riskifondide haldajate tegevust mõjutada, samas äh, sulgemata ennast siis ülejäänud maailmale üldiselt mulle tundub, et me oleme tingimused hästi paika saanud selleks, et meil oleks regulatiivne struktuur, mis on tasakaalus, kuid selleks, et sellest asjast ka edukas ettevõtmine kujuneks, tuleks stardi läht- või lähtepunkt siis õigesti paika saada kõigepealt. suur tänu Teie järgmisena, proua Jüri, kuivõrd proua Andersoni endiselt ei ole. suur tänu, proua esinaine Läheksin üle ungari keelele, ütleb kõneleja. mul on äh, neli väikest märkust, nii nagu minu kolleeg Gunnar Hökmark oleks ka minu ettepanek raportöörile, et me jääksime äh, saja miljoni euro lävendi juurde, mis on komisjoni esialgses ettepanekus kirjas. sellepärast, et ilma sellise lävendita äh, Eh, lähevad ilmselt eh, keskmise suurusega fondide haldajad üle kolmandatesse riikidesse selleks, et vältida eh, liiga suurt bürokla-, bürokraatlikku koormat, kuid nende tooted jõuaksid ikkagi Euroopa turule läbi passiivse turustamise ja võiks tuua kaasa väga suure kaotuse liikmesriikide eelarvetesse. minu teine märkus, esialgne ettepanek ei hõlma endast konkreetseid reegleid erinevate fonditüüpide jaoks, ei eristata siis erinevaid fonde ja mis võib viia selleni, et asjad lähevad kõik lahendusele arbitraažikohtutes ja liikmesriikide seadusandlus võiks viia selleni, et erinevad äh, turul osalejad äh, äh, opereerivad erinevate reeglite alusel ja see oleks väga kahetsusväärne. Euroopa huvid nimelt seega ei oleks sugugi teenindatud. nüüd edasimüüjad nii-öelda investoritena, nendel ei saaks olla luba saada osa siis alternatiivsetes finants, eh, alternatiivsetes fondides, sellepärast et eh, sellega välditakse reeglite täitmist ja lõpetuseks minu muudatusettepanek ähm, on äh, see, et me looksime ähm, üldriski, koguriski indeksi, mille vastu siis oleks võimalik võrrelda riskifondi poolt võetud riske ja saaksime siis võrrelda seda riski üldindeksiga. komisjoni tulevane ametkond on siis see, kes peaks selle indeksi paika panema ja järelevalveorganid peavad sekkuma siis, kui fondid on sellest indeksist suuremaid riske võtnud ja see annaks võimaluse kindlasti igapäevaselt hinnata äh, riske, mis taoliste fondidega kaasnevad. suur tänu! proua Andreasen, te palusite telefoni teel sõna selles arutelus, me oleme peaaegu lõpule jõudnud, kas, kas soovite midagi lisada? jah, äh, andke andeks, et ma hilinesin, ma pidin olema eelarve kontrolli komisjonis kohal ja proua esinaine annab proua Andreasenile kolm minutit kõige rohkem Äh, suur tänu, proua esinaine, lubage kõigepealt tänada härra Kozesi selle raporti eest. Äh, direktiivi ettepanek ähm, on otsene tulemus murettekitavatele sündmustele kahe tuhande üheksandal aastal ja on tuntud väga suurt muret äh, finantssektori pärast pärast seda kriisi, eriti riskifondid on sattunud väga halva maine alla pärast seda, kui kokku kukkus kapitali haldamise süsteem ja nendesse suhtutakse äh, äh, kõhklevalt. kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa aasta sündmused viisid selleni, et ähm, tuli hakata piirama finantsvõimendust ja me, me mäletame LTCN-i tohutult suurt finantsvõimenduse maäära. kuid ärgem unustagem seda, et see finantsvõimendus on nüüd oluliselt vähenenud riskifondide puhul pärast seda, mis juhtus LTCM-iga ja ülempiiride seadmine finantsvõimendusele täna on äh, aegunud samm, sellepärast et tööstuses on asjad juba läinud ammu edasi. ülemmäära oli meil vaja sellel hiljutisel äh, röögatul laenamiskultuuri ajal pankade poolt, kes viisid meid täna sellisesse olukorda, nagu me siis oleme tuletaksin teile meelde, et mitte ükski, ükski riskifond ei ole palunud maksumaksjate raha elus püsimiseks sama ei kehti pankade puhul, kellel olid aktsionärid, äh, nõuandekogud äh, ja igasugused äh, juhtimisstruktuurid paigas, kuid ikkagi viisid maailma majanduste kokkuvarisemiseni. minu teine märkus, et see direktiiv tahab kõike reguleerida, mida ei ole reguleeritud teiste direktiividega, näiteks ka siis riskikapitalifondid, investeerimisfondid ja hedgefondid kuid äh, see on viga, sellepärast et fonde on meil ikkagi kahte tüüpi. Äh, ma olen esitanud muudatusettepaneku, et investeerimistrustid jääksid siit välja Ühendkuningriigis kasutatud äh, investeerimis, kasutatav investeerimisfond, mis on riskifondis hoopis teistsugune ja satuks ohtu, kui selle puhul äh, kasutatakse sarnaseid reegleid. ma olen ka erandit ja lävendit äh, pakkunud välja kahekordistada, kuigi teised on seda isegi suuremana ette näinud ja ma toetan nende muudatusettepanekuid. ja kolmas märkus puudutab kolmandate riikide fonde. uus ettepanek Hispaanialt eesistujariigina tundub minevat tagasi esialgse direktiivi versiooni positsioonini, mis on äh, väga protektsionistlik, kus piiratakse kolmandate riikide fondide investeeringuid Euroopa Liidus. Euroopa Liidul on vaja ka investeeringuid ja kui me selliseid asju hakkame piirama, siis see tabab just halvasti meid ja lõpetuseks see tohutu muudatusettepanekute arv täiesti selge on see, et komisjoni ettepanek äh, tänasel kujul ei ole vastuvõetav, ega muidu ei oleks ka nii palju neid muudatusettepanekuid esitatud, neid on kas kuskil tuhande kuuesaja, tuhande seitsmesaja vahel, nii et ma paluksin komisjonile, et kui me selle ettepaneku komisjonile võiksime äkki tagasi saata ja et äh, nad kirjutaksid selle täiesti uuesti äh, kokku, arvestades meie seisukohtadega. suur tänu, ütleb proua esinaine, ma olen viimane kõneleja ja enamus nendest asjadest, mis ma tahtsin öelda, on juba tegelikult ära öeldud, kuid on terve rida valdkondi selle direktiivi puhul, kus äh, me näeme teatavat kattuvust äh, tänaste direktiividega või kus äh, teised direktiivid võib-olla kat-, kataksid paremini ühte või teist teemat. laenatud väärtpaberite spekulatiivne müük ja derivaadid, äh, tuletisfondid, vabandust, võiksid olla kaasatud äh, turu äh, kuritarvitamise alasesse direktiivi ja see võib-olla oleks kasulikum kui kõik andmekogud on paigas tuletisfondide saneerimise kohta, siis võib-olla on meil natukene rohkem infot selle kohta ja peame arvestama ka turul praegu toimuvate ja tulevikus toimuvate arengutega murettekitav mulle ka see, et võib-olla on äh, mängureeglid äh, mitte just väga võrdsed erinevate eravõtet, eraettevõtete vahel, äh, siis vastavalt sellele, et kas te olete juhuslikult eraomanduses või ei minu meelest ei peaks selle tulemuseks olema see, et reeglid, mis teie jaoks kehtivad, on erinevad võrreldes teist tüüpi eraettevõtetega. nii et kui võimalik, siis me peaksime võib-olla äriõigustikust tooma üle teatavad meetmed siia, mis oleksid äh, kasutatavad. niikaua, kui me mõistame nei-, seda, et äh, siin on teatavat kattuvust teiste direktiividega ja kui me sellesse kõigesse mõistlikult suhtuksime, siis on kindlasti äh, Äh, toimivad lahendused täiesti võimalikud ja raportööriga selles osas kindlasti koostööd teen. sellega piirdun, annan aga sõna tagasi, äh, sõna uuesti üle Jean-Paulile asja kokkuvõtmiseks. aitäh, proua esinaine, aitäh kolleegidele nende lahkete sõnade eest ning ka kaastundeavalduste eest selle suure tööhulga ees, mis minu ees seisab ja kui me nüüd õiges suunas tõepoolest edasi liigume, siis me jõuame ka mõistliku lahenduseni. sooviksin äh, ühele isikule vastata, kelle, kes on mind äh, alati võlunud, Astrid Lulling, ta ütles, et ta ei ole kõigi viimaseid äh, muudatusettepanekuid veel lugenud ja tundub, et siis me tõepoolest eesmärgist väga kaugel ei ole ja tahaksin veel kord tänada ta kõigi äh, osutatud abi eest ja jään edasigi teie käsutusse. Äh, nii et äh, kui soovite minuga kohtumist, siis ärge kõhelge minu poole pöördumast, aitäh. päevakorraline küsimus. Ähm, proua esinejana, ma eeldan, et nüüd tuleb hääletus ja kuna meil on nii palju mahukaid teemasid käsil ja fraktsioonid osaliselt praegu alles äh, tegelevad oma liikmete mm, sorteerimisega, et äh, mul on väike ettepanek, et me teeksime väikse pausi, et ähm, viieminutise pausi, et äh, olen nõus, see on hea mõte, teeme viis minutit pausi, sooviksin lihtsalt märkida, et äh, FM-i teine osa, seal on hääletus seitsmeteistkümnendal pärastlõunal, nii et viis minutit praegu pausi Right, I think, I think our five minutes is up, so hope ma arvan, et viis minutit on möödas, nii et loodetavasti te olete kõik organiseerunud, kas te palun istuksite oma kohtadele? poissugò. We still seem to be missing people. Can, can members sit down, please? tundub, et osaliikmeid on veel puudu, kas te võiksite palun kohtadele asuda? Right, the, the, we are about to start voting. alustame kohe hääletusega, palusin teil hääletuskaardid kaasa võtta. kas äh, kõigil on need olemas? meenutaksin teile, et raske on otsustada, kui on tegemist äh, sarnaste häältega, hääle osakaaluga, siis kasutame siiski hääletuskaarte seekord. Right, we are going to start voting, so alustame hääletusega, palun asuge oma kohtadele. esimene raport äh, on kahe tuhande üheksanda aasta aruanne euroala riigi rahanduse kohta ja kõigepealt äh, muudatusettepanek number üks, põhjenduspunkt A, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, äh, samuti äh, põhjenduspunkt AA, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt B, kes poolt kes vastu, erapooletuid, vastu võetud põhjenduspunkt C, kolmas muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt D, algne tekst, kes poolt, kes vastu, erapooletud, põhjenduspunkt E, algne tekst, kes poolt, kes vastu, erapooletud põend.f, algne tekst, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, tundub, nüüd tundub, et teil on juba raskusi käe tõstmisega. põhjenduspunkti G, kompromiss A, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu muudat-, erapooletuid vastu võetud. põhjenduspunkt Rooma I, Rooma üks vastu võetud, põhjend-, muudatusettepanek seitse, kes poolt? kes vastu? erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt äh, J, kompromiss C, kes poolt? kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud? siis muudatusettepanek kaheksa, kes poolt? kes vastu? erapooletud? raske otsustada. hääletame elektrooniliselt, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on juba hääletanud? kas kaardid on sees, kas kõik on hääletanud? number allapoole. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. Sanchezil on probleeme. nii et vastu võetud kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, kui võtame ka Sanchez'i hääle siis muudatusettepanekud üheksa, kümme langevad ära, nüüd üksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kes vastu. seda peaks kontrollima. hääletame muudatusettepanek kaksteist osas fraktsioon peaks siiski märku andma. muuda- äh,, hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes poolt kes vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kakskümmend üks, kes poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F. ja siin on eraldi hääletus. esimene osa on tekst ilma sõnadeta considers that the measurement of core inflation should better reflect new increases of energy and food prices. nii et esimene hääletus puudutab kogu teksti, välja arvatud seda osa, mille ma just ette lugesin. kes poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa on siis need sõnad, mis ma just ette lugesin, kes on nende sõnade poolt, kes on vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, kuid võiksime kontrollida. hääletus avatud. Votes open. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, kes vastu erapooletud? ei äh, saa selgelt aru, hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud härra Magara, kas äh, teie kaart on äh, masinasse sisse pandud? mitu meil siis on? kas meil on õige inimeste arv? Jean-Paul. üks väike küsimus, kas me võiksime nüüd kontrollida siiski hääletades, läks, et kõik äh, fraktsioonid saaksid esindatud. Äh, proua Luling, äh, härra Karas, härra Marcalo, teil on nüüd kaart olemas, saan ma õigesti aru? jah. kas te võiksite proovida teist masinat? ei, ei toimi kaart. härra Karas, kas äh, teie kaart nüüd äh, töötab? hääletame uuesti selles küsimuses. kas võiksime uuesti hääletada muudatusettepanek nelikümmend kaks osas? nii et sama hääletus nii et hääletus on alanud, muudatusettepanek nelikümmend kaks, palun hääletame uuesti hääletus lõppenud. vastu võetud. Yes, that's, that's, that's, so it's carried. vastu võetud. muudatusettepanekud nelikümmend kolm ja nelikümmend neli. muudatusettepanek nelikümmend viis kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud. seda peaks kontrollima. nelikümmend kuus, hääletame kas ALDE võiks anda ka enda häältest märku, sest äh, teie hääletusnimekirja mul ei ole? proua esinaine, kui te segaduses olete, siis te võite koos meiega hääletada kahjuks neil tõepoolest on praegu üks liigne äh, liige äh, Rahvapartei fraktsioonist. Are we okay now? Yes. Please? I would like to vote. Would you like ma tahaks hääletada, kas te annaksite märku, keegi ei ole mulle hääletusnimekirja andnud? hea küll, hääletus suletud, lõppenud, vastu võetud I am indeed doing what I want. kus me siis nüüd oleme? teen tõepoolest seda, mida ise tahan You had one too many on the card. Teil oli üks äh, inimene lisaks kaartide arvestuses. Teil oli ennem üks üle me ju ütlesime, et äh, kaardid kaasa võtta. nii, see ühesõnaga sai vastu võetud, järgmine hääletus. mis on järgmine muudatusettepanek? kompromiss H. kes on poolt, kompromiss H? nii et see on siis esimene osa ilma sõnadeta current accounts, kes on nüüd äh, selle poolt, et äh, esimene osa ilma sõnadeta current accounts, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sõnadega current accounts, kes poolt, kes vastu, erapooletud kõik inimesed ei tõsta kätt äh, ja seetõttu me peame kontrollima current accounts. me tõepoolest veedame terve päeva siin täna hääletades kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. nii, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, I, eraldi hääletus, kõik ilma sõnadeta including the setting up of new mechanism, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud äh, sõnad including the setting up of new mechanism äh, sisse vastu võetud. muudatusettepanek, äh, kompromiss J, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, hääletame elektrooniliselt, kompromiss J meil on probleeme ka hääletusaparaadiga, mis äh, siin üleval on. kas äh, inimeste arv on õige Rahvapartei fraktsioonil? meil on liiga palju kaarte EPP-lt. proua esinaine, ma asendan proua Lullingut, äh, ma as-, asendan tema äh,, hääletan tema asemel. kuid ikkagi nii, meil on üks inimene üle. proua esinaine, Äh, see ei ole mitte selle fraktsiooni ülesanne kindlaks teha, et kas on pi-, äh, õige arv inimesi, see on juhatuse küsimus ja ma ei tea, mis ajast on Rahvaparteil üks hääl rohkem ja nüüd ma palun, et te oleksite piisavalt range nagu senini ja tagaksite selle, et oleks piisavalt, et oleks õige arv hääletajaid et äh, nad peavad ise kindlaks tegema, kas neid on liiga pähe või liiga rohkem, liiga palju. mitte fraktsiooni otsust, vaid mina otsustan, kui ma näen, et liiga palju kaarte on ühe fraktsiooni puhul äh, sisestatud, äh, mõnikord on see number õige, mõnikord mitte ja ma näen seda nii et keegi, kes on EPP kaardi sisse, sisestanud, palun võtke see välja härra Langen, mina tahaks öelda, et esinaisel on õigus, see ei saa nii olla, et teised fraktsioonid hääled, otsustavad, et kes meie nimel hääletab, meie koordinaatori kohustus on see kindlaks teha, kui teie ütlete, et äh, üks hääl on üle, siis äh, koordinaator peab äh, ütlema, et kes kaardi välja võtab, et teised ei tohi selle üle otsustada, mm, seda ei tohi otsustada kolleeg Pullmann. Entschuldige, ich habe bis So now it's okay. Now it's okay. Now, now we have, the, now we're okay. nüüd tundub, et arv klapib. kõik on korras mina hääletasin seni härra Pallone nimel, aga kui meid on liiga palju, siis ma lõpetan. Now... Right. So now we have now, now we have the right number of cards, so. nüüd meil on äh, õige arv ja saame hääletuse lõpetada. Va-, äh, tagasi lükatud ja lihtsam oleks, kui inimesed tõstaksid oma käsi ka piisavalt. muudatusettepanek kuuskümmend, kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kes poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend kuus, kompromiss ka, see kuuskümmend kuus langevad ära, kompromiss ka, kes poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, äh, kompromiss L, kes poolt, kes vastu, tahtsin öelda L, loodan, et ma ütlesin õigesti, erapooletud vastu võet-, tagasi lükatud nüüd äh, muudatusettepanekud seitsekümmend üks, äh, seitsekümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. soovite kontrollida? palun väga. seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tõepoolest vastu võetud muudatusettepanek äh, kompromiss M, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kaheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tundub. kui soovite, kontrollin muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuigi väheste kätt-, hääle, häältega. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa vastu võetud, nüüd üheksakümmend üks poolt vastu, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend seitse see on suuline muudatusettepanek, et võtta siis äh, sõnad artikkel sada kolmkümmend kuus, vastuväiteid pole, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa ja veel üks suuline muudatusettepanek et asendada sõnad disrespect äh, pikema lausega ja kui kõigil on see paber ees, siis ma ei hakka seda ette lugema, kes poolt, selle suulise ettepaneku poolt, äh, kes vastu, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss P. ja siin on viimase minuti muudatus, eraldi hääletus, esimene osa ilma sõnadeta points out, that ja nii edasi. nii et kes on selle poolt ilma nende sõnadeta, poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud ja teine osa koos sõnadega points out that ja nii edasi, poolt, vastu tundub, et tagasi lükatud. ja veel kolmas osa. Mm, sõnadega The Spirit. kes on poolt, et The Spirit sisse võtta, kes vastu? erapooletuid? Spirit siis kaotas antud juhul, jääb välja sada seitse muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud käte arvu arvestades sada üheksa poolt, vastu, erapooletud. kui EPP tahab hääletada, siis tõepoolest tõstke ka käsi. kas ma näen neid, kes on poolt, sada üheksa? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt. ei, see jääb, langeb ära, sest sada üheksa läks läbi mulle öeldi just kompromiss Q kohta, et sotsia-, sotsiaaldemokraadid saavad, soovivad suulist ähm, muudatusettepanekut some member state selle asemel, et oleks siin selgelt sees viide Kreekale. Hans-Peter Martin ma juba enne tahtsin selle kohta sõna võtta. ma tahaksin väljendada võõristust selle äh, ja valmistasin ette ähm, ühe muudatusettepaneku, mis äh, on ähm, peaaegu identne sellega, mis ma enne, enne olin ette valmistanud, et ähm, minu meelest siin kehtivad praegu topeltstandardid äh, muudatusettepanekutele ja nende, et, et minu meelest see ei ole okei okay,, et äh, kui me niimoodi käitume, ei anna sõna neile, kes on muudatusettepanekuid teinud härra Pulman, palun. kahjuks ma ei saa selle kohta midagi öelda, sest et äh, mind ei teavitatud sellest, mida kolleeg Hans-Peter Martin siin äh, ütles. minu jaoks on oluline selgitada, et milline on meie positsioon äh, kompromissmuudatusettepaneku kuu kohta. meil on siin see traditsioon, et me räägime probleemidest, aga ei pane inimesi häbiposti, eriti mitte siis, kui meil on mit-, mitme riigiga tegemist, kellel on sarnased või mm, sarnased probleemid, see on see seos siin mm, põhjenduses. me tahame, et äh, võrdne kohtlemine oleks pa-, parlamendis ikka äh, tagatud ja sellepärast on meil ka selline suuline muudatusettepanek punkti kuu kohta. Sylvie, äh, ma arvan, et äh, see on äh, väga oluline, sellepärast et äh, statistika probleemid on palju suuremad äh, Kreekas kui teistes liikmesriikides um,. kas see on nüüd vastuväide suulisele muudatusettepanekule? on see ametlik vastuväide? sest kui te vastuväidet, väidate, siis langeb suuline muudatusettepanek ära Silvi, kasuta palun mikrofoni. on vastuväide, ametlik vastuväide, aitäh. ja siis äh, hääletame äh, kaasa arvatud sõnad, äh, viide Kreekale, kes poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud. sekretäriaat ütles, et mul jäi paar punkti vahele, muudatusettepanek üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm, nendes osas peab ka hääletama, nii et üheksakümmend kaks on identne üheksakümne ühega, see oli lehekülg neliteist, Van Goghi ähm, muudatusettepanek üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja üheksakümmend kolm langes ära. nii et nüüd tagasi ja muudatusettepaneku sada kaksteist juurde. poolt. kas kõik? vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, A poolt, vastu kompromiss S eraldi hääletus kolmes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, teine osa, mechanism two siin, kes on poolt, kes vastu, kolmas osa and the coordinated introduction sisse võetud, kes poolt, kes vastu tagasi lükatud. nüüd sada kakskümmend kuus poolt, vastu. hääletame elektrooniliselt, sada kakskümmend kuus. hääletus lõppenud tagasi lükatud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes poolt, kes vastu vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. raske otsustada. hääletame elektrooniliselt hääletus lõppenud langeb ära. nii et äh, hea, et ma ei, ütlesin, et ei oska otsustada, sest tõepoolest oli õigus. suuline ettepanek jätta välja sõna expeditious poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, sada nelikümmend poolt vastu, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada nelikümmend kaks poolt vastu. erapooletuid. pean seda kontrollima elektrooniliselt. sada nelikümmend kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud ühe häälega enam. sada nelikümmend kolm jääb kõrvale. sada nelikümmend neli poolt. siin ei peagi hääletama siiski sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kogu teksti, muudetud teksti osas hääletus, teeme seda elektrooniliselt, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? jälle Rahvaparteil üks kaart äh, liiga palju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 sorry, the, the vote on Sophie Intveld's report. Sophie Intveldi raport konkurentsipoliitika aruande kohta kahe tuhande kaheksandal aastal. ITRE üks, esimene poolt vastu, erapooletud vastu võetud. IMCO esimene poolt. What? Oh, sorry, go to 14, sorry. Amendment 14, can I see? neljateistkümnes muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige neliteist esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus viisteist suulise muudatusettepanekuga härra Ferberilt ja seda kahes osas. kõigepealt suuline muudatusettepanek. siin on, et nõutakse, et Euroopa Parlament oleks kaasatud konkurentsipoliitika kujundamisesse. olete nõus, jah? kes toetavad muudatus, suulist muudatusettepanekut? vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd eraldi hääletus, esimene osa, sealhulgas siis see suuline muudatus, mis vastu võeti, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus kuusteist eraosade kaupa jällegi, esimene osa proua esineja ütleb, et peab kontrollima, kuidas me häälestame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. seitsmeteistkümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, suuline muudatusettepanek härra Sanchez Perecedolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateistkümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas imkolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt. proua esineja vabandab, esialgne tekst kuuendas lõikes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm IMCO-lt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE neljas suulise muudatusettepanekuga raportöörilt. kas olete, kiidate heaks suulise muudatusettepaneku poolt, vastu erapooletud, me peame selle kontrollima kahjuks elektrooniliselt. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis sulgen hääletuse. see on vastu võetud. kõigil oleks kergem, kui te natukene käsi tõstaksite paremini. muudatus number viis ITRELT. poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. IMCO number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kümnes, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu. erapooletud, kontrollime palun. jõudsite hääletada, hääletus on suletud tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt. täiesti selgelt äh, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud kontrollime palun seda. siin on üks fraktsioon veel juures hääletamas, nii et kakskümmend üheksa. hääletus on suletud. see on vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO viies poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kakskümmend viis osade kaupa suulise muudatuse ettepanekuga ALDE poolt teise ossa, nii et esimene osa kõigepealt poolt, vastu, erapooletud. Jean-Paul, ma ei saa täpselt aru, mida teie tegite mikrofon. Jean-Paul Gosses räägib mikrofonist mööda. andke andeks, proua esinaine, kuid meie äh, hääletusnimekiri on täiesti segamine, me ei saa absoluutselt aru, millest me räägime praegu. kas me räägime lõikest kuus A uus muudatusest kakskümmend viis praegu või? kus on osade kaupa hääletus, mida palub ALDE. on see see, jah? loen ette, ütleb proua esinaine, mis mul siin kirjas on. esimene osa tekst äh, rõhutab, et underlines that talala kuni cultural protection, seda hääletame praegu. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd osa kaks, see hõlmab suulist muudatusettepanekut, mi-, mille tekst on teil seal ära toodud, lisatakse siia siis äh, riigi vahendid, kas te olete nõus sellega? poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd eh, siis, kui suuline muudatusettepanek on vastu võetud, loen ma siit, siis eh, sellega ongi kogu lugu. kompromiss C, palun, poolt, erapooletud vastu, vastu võetud kakskümmend kaheksa, nüüd kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud teine osa viitab sellele, et ja nii edasi, poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, palun, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, langeb ära, kolmkümmend viis, poolt siin on kirjas kolmkümmend neli langeb ära, kui kolmkümmend kolm võetakse vastu. see on sama sõnastus, mis kolmekümne kolmandal. nüüd kolmkümmend viis äh, hääletusele, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kolmekümne üheksandat, kui tõesti seda soovite, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükates kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud approach it as an, as an, uh, as an addition to the compromise. Amendment 44. Okay, I, I have a note mul on siin kirjas, et ähm, proua raportöör tahab, eks, et äh, neljakümne neljas muudatusettepanek äh, hääletatakse lisana kompromissile. no hea küll. poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. neljakümne viies nüüd vist, ütleb proua esinaine poolt. vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nelikümmend kuus langeb ära, nelikümmend seitse siis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esialgne tekst, poolt erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, viiskümmend langeb ära, viiskümmend neli siis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kuuskümmend on vastu võetud niikuinii, nagu kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus kahes osas esimene osa poolt vastu ja erapooletud vastu võetud, teine osa samamoodi, vabandust, teine osa siis jah, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima seda. kuuskümmend seitse. on hääletatud, hääletus seega suletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kas seitsekümmend kolm tõesti kahes osas, küsib proua esinaine. minul seda siin kirjas ei ole. äkki keegi selgitab, miks see on kahes osas? kas tõesti seitsekümmend kolm kahes osas, proua raportöör? äkki siis keegi selgitab, mis need kaks osa on? minu nimekirjas sellist asja ei ole, seega ma ei saa seda siit maha kuulutada, kui keegi ei esita vastavat ettepanekut also <clears throat> der erste, erste Teil ähm esimene osa seal me tahame, et, äh, et oleks where comes äh, kuni analyze ja siis äh, teine osa on sealt analyze ja sealt edasi, et me tahame seda kahes osas. okei. jah, kuni semikoolonini. okei okay., right. no hea küll. esimene osa siis äh, uh, guidelines in the area of risk capital financing for SMEs. That's the kuni siis VKE-deni viitele teine osa inglisekeelsest tekstist. Facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. So niisiis. siin on äh, laused lihtsalt äh, lahku löödud Eesti kabiinil kahjuseks ei ole teksti. poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud ja teine osa ehk siis teine lause poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nii et, et teine osa ainult läks läbi. ja nüüd ma olen täiesti ära eksinud, ütleb proua esinaine proua raportöör Sofi Hindvelt. proua esinaine, eile esitasime me taotluse ja mulle tundub, et seda ei ole siia hääletusnimekirja võetud, teha ettepanek seitsmekümne neljanda osas, mis on ühisrahvapartei äh, sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek, enne kui, enne võttes hääletusele kui ITRE kuues, see puudutab sama teemat kollektiivhagide kohta ja mulle tundub, et seitsmekümne neljas saavutaks suurema konsensuse ilmselt kui ITRE kuues ja kuues seega langeks ära. proua esineja ütleb, teil on õigus, jah, siin on märkus. natukene segadust tekitav, ütleb proua raportöör. ühesõnaga, ma võtan oma palve tagasi, ütleb proua raportöör, siin on segane see asi ja ITRE kuus kõigepealt ja siis im-, IMCO kuuendaga teeme nii, nagu te ütlete, ITRE kuues poolt, vastu, erapooletud. ITRE kuues on vastu võetud. ITRE teine, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd siis seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega IMCO kuues, IMCO kuues langeb ära seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. vaatame uuesti, seitsmekümne viies poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud, seitsekümmend kuus langeb seega nüüd ära. ja IMCO kuues juba langes meil ära, seitsmekümne seitsmes poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda, kallid kolleegid, palun. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on suletud. mingi imelik kätega vehkimine toimub siin. F-kompromiss kahes osas. esimene osa inglisekeelses tekstis ilma sõnadeta as the sole instrument and the inability to pay. proua esinaine vabandab ennast ja ütleb üllatusega, et kogu asi on ära võetud. Why have you got bold and extra bold? Oh. It was uh, coming later in the text. Uh, okay, right. So the first part is without concern that the use of esimene osa siis äh, ingliskeelses tekstis concern that the use of ever la la la. ilma nende sõnadeta siis poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja osa kaks, siis nende sõnadega, need sõnad tõstetakse teise ossa poolt vastu. kontrollime seda, palun. teine osa My vote's closed nüüd see on suletud. see on vastu võetud. mõlemad osad on vastu võetud ja nüüd siis kaheksakümne kolmas muudatusettepanek era-, osade kaupa esimene osa takes the view la, kuni dominant position poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud kaheksakümmend neli on tagasi võetud, kaheksakümne viies poolt, vastu. kontrollime palun, kolleegid, kaheksakümne viiendat. hääletus on avatud, kas kõik on jõudnud hääletada? see on suletud. see on vastu võetud. palun tõstke oma käsi, kolleegid ka kakskümmend üks lõige, esialgne tekst poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa, suuline muudatusettepanek Rahvaparteilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ka-, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaheksas poolt, vastu, ma ei saanud täpselt aru, mida Rahvapartei siin ette võttis, poolt olete, jah? erapooletud, seega vastu võetud. IMCO üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. IMCO kümme poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst, lõige kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu peame seda kahjuks kontrollima, üheksakümne viies on hääletusel. jõudsite kõik hääletada, hääletus on nüüd suletud seega, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt. vabandust, ütleb proua esinaine, esialgne tekst veel lõige kakskümmend seitse enne seda poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sa-, sajas poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus äh,, esialgne tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun seda. kas jõudsite hääletada, hääletus on suletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G poolt. mõelge nüüd valmis, olete poolt või vastu? poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun seda. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud seega järgmine on saja viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE seitsmes kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ITRE üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE üksteist, suuline muudatus raportöörilt kolmes osas suisa. kas suuline muudatusettepanek on vastuvõetav, keegi vastu ei ole otseselt, seega siis suulise muudatusettepanekuga osade kaupa esimene osa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, eh, sada kuus, vabandust, eh, kahes osas, esimene osa ilma eh, taandeta, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja seega see Taane ise poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seit-, see langeb ära, kui kompromiss F on vastu võetud. aga mis sellest F-ist sai? see F on üldse kuhugi ära kadunud meil kompromiss F väidetavalt võeti vastu, seega sada seitse langeb ära. lõige kolmkümmend üks, esialgne tekst siis järgmisena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, viited esimene plokk vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kolmas muudatus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, viis poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud taga, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus üheksa, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu. oot-oot-oot, kogu see asi on üks jama. kontrollime kümnendat muudatusettepanekut. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on suletud sellisel juhul. vastu võetud, kompromiss, hašš, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd, kallid kolleegid, kogu tekst hääletusele muudetud kujul, teeme seda palun elektrooniliselt, kohe hääletus on avatud, suletud. kolmkümmend kolm poolt häält, kuus on jäänud erapooletuks, keegi otseselt vastu ei ole. õnnitlused proua raportöörile ja nüüd läheme edasi, kolleegid. proua Jüri arvamus Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta aruande kohta, kui te olete valmis, siis teeme nii. ma tõesti vabandan, et see läheb nii kaua, see kogu see asi. aga läheme kohe asja juurde. esimene lõige poolt, algne tekst vastu, vastu võetud, lõige kaks, muudatusettepanek seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksa, mm, suuline muudatusettepanek kahes osas, see on sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek, kas see on kõigil olemas, eraldi hääletus, po-, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme taga, eh, tagasi võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, üksteist. hääletus lõppenud, tagasi lükatud algne tekst lõikes kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võin kontrollida. hääletus avatud. muudatusettepanek kaksteist hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, muudat-, suuline muudatusettepanek EPP-lt, kas see on kõigil olemas? me sooviksime lisada sõna more ehk siis rohkem, nii et enne sõna transparent, läbipaistev, enam sõna more, et oleks enam läbipaistev. vastu võetud. algne tekst, lõige neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neid, muudatusettepanek seit-, neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud soovite kontrollida, muudatusettepanek viisteist. hääletus alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss, mille numbrit ei ole, see puudutab kuusteist, seitseteist ja kaheksateist muudatusettepanekuid, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks on tagasi võetud, kaks, kolm, muudatusettepanek neli on endiselt olemas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, tagasi võetud, muudatusettepanek kuus koos suulise muudatusega Äh, siin need äh, protsendid asendada, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud. poolt, vastu. kas te olete vastu? hääletame siis elektrooniliselt. nii et äh, lõplik hääletus kaardiga. hääletus avatud. hääletus lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, neli erapooletut, vastuhääli pole. ja nüüd hääletus ühtse euromaksete piirkonna rakendamise kohta ehk SEPA kohta. esimene lõige. Arlene McCarthy muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks äh, muudatusettepanek Arlene McCarthy'lt äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudetud teksti osas poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. see läks nüüd kiirelt, aga jah. nüüd tuleme resolutsiooni juurde. lõige üks, algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks äh,, sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, sotsiaaldemokraatide muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Hmm, tagasi võetud äh, nüüd äh, algne tekst lõikes neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Alli McCarthy asendusega, see on tagasi võetud, äh, sotsiaaldemokraatide muudatus äh, lõikes viis vastu võetud, sotsiaaldemokraatide muudatus lõikesse kuus, äh, siin on keeleline muudatus, Uudo, kas sa vist sõna, palun? jah, ma ei tea, kas kõigis hääletusnimekirjades on see juba ära märgitud, me tahaks ähm, kui kolleegid nõus on, siia lisada veel järgmisi asju esimesse, teisse, kolmandasse, neljandasse, viiendasse ritta, kus on juttu respective consultations itest, including all stakeholders, äh, see on lihtsalt iseenesestmõistetav ja see on lihtsalt täienduseks. ja viimases reas peaks olema between the banking sector ja nii edasi peaks olema between the payment sector and, and commission. et kui kolleegid nõus oleks, siis äh, me äh, lisaks need sõnad, et tekst parem oleks. Right. Am I on? Right. Uh, in favor, against. poolt vastu, erapooletud vastu võetud. algne tekst, lõige seitse, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sotsiaaldemokraatide muudatus, lõige kaheksa, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sotsiaaldemokraatide muudatus lõikesse kaheksateist uude lõikesse poolt vastu, erapooletud vastu võetud lõige üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks äh, kuni äh, kaksteist vastu võetud, põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sotsiaaldemokraatide muudatus põhjenduspunkti B poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sotsiaaldemokraatide muudatus põhjenduspunkti C poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss A poolt vastu. minul siin eraldi hääletust ei ole kirjas tekst on äh, siis asendatud selle tekstiga, mis siin on kirja pandud. Äh, vastu võetud, algne tekst põhjenduspunktis äh, D poolt vastu, erapooletud vastu võetud, põhjendus.E poolt vastu, erapooletud vastu võetud, F poolt vastu, erapooletud vastu võetud G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sotsiaaldemokraadid H poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, I poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, mm, sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek tagasi lükatud, K põhjenduspunkt A poolt vastu, erapooletud vastu võetud, L poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss B poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsioon muudetud kujul, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. peaksime seda plokina hääletust ehk enam kasutama, tundub. nüüd aga läheme edasi finantstehingute maksude juurutamise teema juurde. meil on siin terve resolutsioon. kes on selle resolutsiooni eelnõu poolt? Äh, siin on äh, suuline küsimus, kes on äh, selle poolt, vastu, vastu võetud ja resolutsioon nii et nüüd läheme edasi resolutsiooni juurde, lõige viis A uus, kes poolt, kes vastu, seda kontrollime. hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. nii et eraldi hääletus kompromissteksti osas, ma ei saa sellest päris hästi aru nii et eraldi siis äh, kompromissteksti osas hääletus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Right. Right, we now have an exchange of views um.... nüüd on meil ähm, arvamuste vahetus. härra Okerholmiga, kes on Euroopa Statistika Haldamise Nõuandekogu esimees. ja teil peaks ees olema ka esimene aastaaruanne Right, colleagues, um, thank you very much, we now aitäh, kolleegid, nüüd on meil siis tõepoolest mõttevahetus ähm, härra Okerholmiga, kes on Euroopa Statistika Haldamise Nõuandekogu ehk ESKABi esimees. me oleme veidi aega kaotanud äh, pika hääletuse tõttu ja nüüd härra Okerholm siis äh, teeb sissejuhatava sõnavõtu viis kuni seitse minutit ja pärast siis kätetõstmise alusel äh, saab äh, saavad ka saadikud sõna. aitäh, esinaine, suur tänu kutse eest äh, teie komisjoni ees esineda ning esitada teile äh, seisukohti statistikas. SKP alustas eelmise aasta märtsis tööd ja pidime oma esimese aruandega välja tulema sügise alguses mis praktiliselt tähendas seda, et meil polnud suurt aega ja seetõttu pidime keskenduma teatud teemadele ja valisime kolm teemat selleks, et siis seda koodeksi äh, kohaldamist järgida, kõigepealt äh, ametialane sõltumatus, mis on muidugi koodeksi üheks äh, põhielemendiks, teine ressur-, ressursid ja see on probleemiks ja kui ta probleemiks äh, on, siis äh, võib arvata, et tulevikus muutub see veelgi suuremaks probleemiks ja tei-, ja kolmandaks äh, pühendumus kvaliteedile. me pidime toetuma olemasolevale informatsioonile, siis enda hindamise äh, raportitele ja samuti oli meil kuulamisi erinevate asutustega selleks, et hinnata, milline koostöö statistika valdkonnas Euroopa Liidus on. üldiselt tundub, et kui räägime koodeksist, siis on äh, toimunud edusammud, äh, seda eriti just planeerimistegevuses, kuid mitte niivõrd äh, rakendustegevuses, nii et enam äh, peaks see peegelduma ka tegudes. rääkides nüüd ametialasest sõltumatusest, siin on olnud teatud edusamme seadusandluses ning edusamme ka tagamaks see, et ka praktikas see kõik peegelduks, selge on see, et siin on terve rida erinevaid teemasid, mida me peaksime vaatama see, et ei äh, oleks kahtlust äh, sekkumises, äh, see siis halvendaks andmete kvaliteeti ja samuti Statistikaametite juhtide määramine ning mandaadi pikkus ning selle sõltumatus poliitilistest mandaatidest. Eurostat on siin veidi erinevas olukorras, see on üht ühtlasi ka komisjoni peadirektoraat ja samas on ta ka sõltumatu statistikaagentuur Euroopa Liidus. ja me juhtisime tähelepanu sellele, et peaks tagama selle, et äh, see töö, seda tööd, mida nad teevad, ei äh, nähtaks mitte ainult äh, sõltumatuna, vaid see tõepoolest oleks ka sõltumatu komisjoni tegevusest et Eurostat äh, peaks tagama selle, et näiteks äh, komisjoni kõneisikud räägivad, võtavad sõna ainult komisjoni nimel. nüüd, mis puudutab ressursse, siis me juhtisime tähelepanu sellele, et me peame prioriteedid töös välja äh, tooma, peame enam tegema Euroopa Liidus koostööd, kasutama parimaid praktikaid teistes liikmesriikides selleks, et kulusid kokku hoida. peaksime vaatama, milliseid koostöövorme peaks eral-, edasi arendama selleks, et kulusid kokku hoida, samuti äh, pöörasime tähelepanu haridussüsteemi rollile, sellele, kuidas koolitatakse statistikuid ja samuti juhtisime tähelepanu sellele, et äh, finantsvahendite vähenemine kindlasti võib äh, avaldada suurt mõju statistika, statistilisele andmetele pikas perspektiivis ähm, kvaliteedi vallas on juba palju äh, Euroopa statistikasüsteemis ära tehtud, äh, kvaliteedi äh, erinevad menetlusvormid, juhised, parimad praktikad ja nii edasi, kuid juht, juhid, tippjuhid peaksid suuremat pühendumust siinkohal üles näitama oma töös. koordinatsiooni vallas Eurostat on oma koordineerivat rolli äh, suurendanud ja seda peab ka respekteerima, äh, respekteerima ka komisjon, selleks, et tagada kõrgekvaliteediline statistika ja see, et äh, vältida seda, et oleks lisakoormus erinevatele asutustele. me avaldasime kahetsust, et Euroopa keskpangad äh, ei äh, soovinud liituda selle koodeksiga, kuigi äh, põhimõtteliselt nad lähtuvad ju sarnastest reeglitest, et ei ole selget töötäie jaotust ka Eurostati ning Euroopa Keskpangade süsteemi vahel. ja lõpetuseks tõime välja selle, et äh, peaksime vaatama äh, üle ka selle statistika, mis puudutab äh, siis valitsusasutusi seoses hiljutiste muudatustega nüüd äh, kõigepealt edastame selle raporti komisjonile, siis äh, avalikkusele, nüüd see Kreeka juhtum äh, SKP sai alguse just põhinedes nendele kogemustele kahe tuhande neljandast, kahe tuhande viiendast aastast ja kui see juhtum esile kerkis, siis oli vaid ähm, fragmenteeritud informatsioon kättesaadav, äh, selle alusel me ei saanud äh, adekvaatselt reageerida ja seetõttu on sellele küsimusele siin vaid veidi tähelepanu pööratud. nüüd äh, see teema on endiselt üleval, meil ei ole olnud piisavalt aega, et sellega põhjalikult tegeleda, kuid meile tundub, et äh, võib äh, siin välja tuua kaks järeldust juba praeguses faasis. esiteks, selge on see, et võib äh, ette tulla juhtumeid, kus peaks vaatama tõepoolest suurema kontrolli all neid meetodeid, mida kasutatakse statistiliste andmete koostamisel ning SKAP toetab äh, äh, seda, et anda enam auditeerimisvõimu Eurostatile. kuid see eeldab kahte asja, esiteks seda, et äh, põhireeglid on selged ja teine, sellised sätted peavad saama ka piisava finants, rahalise toetuse SKP ise peab samuti pöörama lisatähelepanu äh, arengutel liikmesriikides selleks, et me saaksime adekvaatselt äh, hinnata olukorda Euroopa süsteemis üldiselt ja see on midagi, mida me praegu olemegi planeerimas, võttes arvesse neid ressursse, mis meie kasutuses on ütleksin ka seda, et järgmises raportis, mille kallal me tööd oleme alustanud, seal me endiselt keskendume nendele kolmele koodeksi aspektile, mis on välja toodud ka käesolevas aruandes, kõigepealt siis sõltumatus, ressursid ja kvaliteet. aitäh, proua esinaine um,! suur tänu! proua Tati on palunud sõna. proua Tati. aitäh, proua esinaine. Äh, tõepoolest, äh, Kreeka eelarve olukord on kogu Euroopa ja kõik meie äh, kodanikud muretsema pannud äh, Euroopa Liidu liikmesriik, kes on veel lisaks euro-, mm, ka euroalas, kuidas ta sinnani, sellisesse olukorda on saanud, kui vaadata nüüd arve ja kahe tuhande üheksanda aasta eh, eelarve puudujäägi eh, numbreid on suurendatud kaheteistkümne protsendini, enne oli see seitse protsenti, aga kui tegemist eh, on sellega, et et loodi euro, siis see tähendab, et meie majandused sõltuvad üksteisest ja see tähendab, et äh, liikmesriigid peavad olema vastutustundlikud ning seetõttu ma tahaksin meenutada komisjonile ja nõukogule, et me peame oma majandusi järjest rohkem koordineerima, me ei pea nüüd siin Kreekale näpuga näitama, aga me tahame mõista, et kuidas nii kaugele on jõutud ning äh, me peame leidma ka äh, lahendusi, et me rohkem ei jõuaks sellisesse olukorda. ning ma tahaks öelda ka, et tänapäev on äh, Äh, hädavajalik äh, tagada usaldusväärse statistika olemasolu ja eelkõige siseriiklikult usaldusväärse siseriikliku statistika olemasolu. proua esineja ütleb, et äh, proua Tati räägib, Tati räägib liiga kiiresti. siseriikliku statistika usaldusväärsus tagab meie vast-, vastastikuse usalduse ja seda usaldust on vaja selleks, et Eurotsoonis oleks äh, Äh, olukord hea. Äh, juba mõni aasta tagasi äh, oli probleeme Kreeka statistikaga ja see komitee, mille president te olete, vastutab ka heade tavade koodeksi järgimise eest ja seetõttu äh, on äh, suurendatud ka Eurostati äh, auditeerimisvolitusi. Äh, kas nüüd on jõutud nii kaugele, et välistatud on statistika võltsimine või milliseid ettepanekuid teeksite teie selleks, et oleks võimalik sellist olukorda tulevikus vältida ja mm, kas teie asutus peaks saama suuremaid volitusi selleks, et paremini täita oma kontrollifunktsiooni, aitäh? üsna mitu sõnasoovijat ähm, on meil siin nimekirjas, aega on vähe, aga ma võtaksin nad võib-olla kõik korraga, siis need küsimused ja siis vastate lõpus kõigele korraga, võib-olla nii saame kõige paremini hakkama alles jäänud aja jooksul. Jean-Paul. teen väga lühidalt. härra president, te teie komitee, nõukogu on olemas suhteliselt vähe aega, nii et talle ei saa ette heita seda, et pole tehtud piisavalt tööd, aga ma tahaksin lihtsalt küsida, et kas te kavatsete kas te ei, ei ole mitte liiga naiivne, sest et tänapäeval, täna siin näidatakse näpuga Kreekale, nagu Kreeka oleks olnud ainus, aga tegelikult alates kahe tuhandendast aastast on statistika olnud võltsitud ja see ei käi nüüd praeguse aja kohta, aga mm, Äh, kon-, huvide konfliktid võivad esineda Eurostati äh, ametnike ja nende isikute vahel, kes liikmesriikides äh, tegutsevad või liikmesriike nõustavad, ma mõtlen siin nüüd mõningatele spetsialiseerunud pankadele ja on olemas sellised äh, mm, mm, huvide konfliktid, näiteks kahe tuhandendal aastal äh, tegi enesetapu üks Eurostatiga seotud isik. aga tõesti tuleks ähm, vaadata, milline on reaalne olukord sellises ähm, maailmas, kus on palju pingeid ja me ei tohiks olla liiga naiivsed ja piirduda üksnes äh, tehniliste kontrollidega, vaid selles valdkonnas on äh, ka palju huvide konflikte. Uudo Pulman, palun. liikmesriikide majandusliku olukorra puhul ja eelarve olukorra puhul tahaksin ma eristada kolme teemavaldkonda. esimene teemavaldkond on, et äh, praegu toimub spekulantide ralli ja ja on erinevaid ohvreid äh, praeguses ähm, olukorras äh, see ei ole meie teema, selle eest teie ei vastuta, see ei ole teie pädevuses, ma tahan seda lihtsalt meenutada, kui siin alati näidatakse näpuga mõnede riikide peale, nagu oleks need kõik selle ise välja mõeldud, aga see ei ole nii ning teine valdkond, see nüüd puudutab SKP ja teie hinnangut praegustele olukorrale. ma saan seda väljendada vähem viisakalt kui, kui Jean-Paul on erapanke, mis nõustavad liikmesriike, kuidas liikmesriigid peavad andmeid esitama ja on ka probleeme eh, andmete olukorra hindamisel. liikmesriigid veel mõni aeg tagasi eh, keeldusid Eurostatile suuremat pädevust andmast. kui te siin praeguses olukorras eh, näete mm, väljapääsu selles, et Eurostat võiks saada suuremat pädevust selleks, et me saaksime adekvaatse ülevaate liikmesriikide andmetest. ning kolmas probleem on väga ole-, vägagi olemuslik ja see käib erinevate liikmesriikide kohta. ma tahaksin küsida, et kas teil on mulje, et need baasandmed, mis Euroopa Liidu erinevates riik, liikmesriikides on ja mis puudutavad avalikke äh, Äh, asutuste ja eraasutuste äh, raamatupidamist, et kas need on korrektsed? kui ma vaatan, kui suur osa andmetest ei ole üldse kokku kogutud sellesse kesksesse süsteemi, siis äh, kuidas need kesksed andmed saaksid üldse tõesed olla? meil on väga palju selliseid äh, näiteid, kus äh, avalikke, äh, kui riiklikke asutusi tegelikult ei hõlmata statistika kogemusse, siis tegelikult ei ole ju seal õiget statistikat olemas. et kuidas tagada see, et ähm, kogutakse õigesti kokku need baasandmed? aitäh, minu põhiküsimused on juba tegelikult äh, ära esitatud, need puudutasid pädevusi, pädevuste suurendamist ning nüüd äh, teised mm, teemad. paljudes valdkondades üritatakse luua mm, tõrjemehhanisme, see käib näiteks äh, tööstusspionaaži kohta, poliitilise spionaaži kohta, korruptsiooni ja, ja mm, teiste sarnaste valdkondade kohta, kas Eurostatil on ka mingi selline sisemine osakond, mis üritab õigeaegselt teatavate äh, indikaatorite alusel kindlaks teha, kas tegemist on pettustega või kas tegemist on pettusmehhanismi no, algava kasutamisega. Mm, teiseks, mm, vigu teha, teevad eelkõige äh, töötajad. mina eeldan, et teie liikmes, töötajad on kahe, kahekümne seitsme liikmesriigi kodanikud nii et seetõttu on äh, olemas ka kahtlused, äh, näiteks äh, Kreeka töötaja on Kreeka puhul ettevaatlikum kui inimene, kes ei ole kreeklane. kuidas te tagate seda, et ei ole huvide ähm, konflikte, mis on tingitud töötajate rahvusest um,? Thank you, Edward. Edward, palun. suur tänu, härra mm, Okerholm, teie tööpõld on lai. Äh, statistika ei ole muidugi kõikides valdkondades üks ja seesama asi, üks asi on linnuvaatlust teha, teine asi on riigi statistikat koostada, eriti kui see statistika satub äh, järelevalve alla erinevatel põhjustel, näiteks nagu Eurotsooni indikaatoritele vastavus ja nii edasi mulle tundub, et see küsimus, äh, et kas käia ja külastada neid statistikaameteid erinevates liikmesriikides, äh, jah, sellele vastates on muidugi väga oluline, kuid pettuste või vähemalt pettuse taolise käitumise puhul äh, tuleb loota mitte ainult kohalikele inimestele, vaid ka ajakirjanikele ja nendele, kes probleemi välja toovad, neid on. minu meelest, kui delegatsioon tuleb ja personaliga räägib ja tagasi läheb ja ja omavahelised asja arutab, sellest kõigest on palju abi, kuid siiski tuleb kohapealsetele inimestele loota selles osas, et kas need andmed tõesti on äh, äh, ehm, igased või ette või ei. Unquote correctly, but the source, the accounting raamatupidamismehhanism, eh, raamatupidamisstandardid on teinekord niivõrd arhailised, ma tean ühte konkreetset riiki, kus endiselt arvestatakse riigis eh, vahendite kasutamist kassa, kassapõhise arvestamise järgi, no see ei ole küll enam normaalne nii et ma tõesti tahaks teada, kui palju sellist tööd tehakse. suur tänu, ütleb proua esineja, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis võib-olla mina eh, täidan natukene eh, tausta küsimusi. mina olin raportöör omal ajal, kui see Euroopa Statistika Haldamise Nõuandekogu ehk SKA loodi ja läbirääkimiste ajal üritas parlament omalt poolt äh, teile rohkem pädevust välja võidelda. ja härra Rademacher äh, oli tollal äh, Saksamaa eesistumise ajal eriarvamusel, võib-olla on ta nüüd näinud valgust, ma ei tea. aga igal juhul meil oli probleem sellega, et liikmesriigid ei tahtnud sugugi rohkem pädevust anda nad äh, pidasid väga kalliks äh, oma äh, statistikat ja ei tahtnud lubada väljaspoolsetele järelevalvet selle üle, nii et parlament ei suutnud tagada neile suurt pädevust kui võimalik. ja seega parlament võib-olla nüüd natukene pettunud nõukogu pädevuse jaotamise osas Äh, teistes küsimustes, kus nõukogul on ainuotsustamise õigus, äh, aga samas siis, kui asi oli kaasasusmenetluse all, siis nad meie soovidega ei arvestanud. aga parlament äh, kindlasti on teie poolt ähm, järgnevatel ähm, momentidel, kui te rohkem pädevust taotlete. ja muidugi ka see huvipoolte paneel, mille me samal ajal lõime, toimib, mina olen parlamendi Eh, saadik seal, nii et võib-olla tõesti on kasu ka sellest nõukogust. et need, kes kasutavad seda, saavad ise siis ka on, öelda sõna sekka selle kohta, et kas statistika, mida kogutakse, on ikkagi õige, õiget tüüpi statistika ja siis eh, saadikud saavad ka ülevaate või liikmed, vabandust, saavad ülevaate igasugustest muudatustest. mina sellega piirduksin, see ei ole küsimus sugugi, ma lihtsalt ähm, äh, selgitan natukene tausta uuematele kolleegidele nii et härra Okerholm, teil on umbes kümme, kaksteist minutit vastata nendele küsimustele, võib-olla peaks sellest piisama. suur tänu! üritan siis kõik korraga ära vastata ja mitte küll samas järjekorras, kui nad mulle esitati võib-olla. esimene küsimus puudutas minu naiivsust, ma tõesti loodan, et me ei ole naiivsed ja see, mis on viimasel ajal toimunud, äh, muidugi ka ärgatab üles, äratab üles ja ei peaks näpuga näitama ainult konkreetsetele riikidele. arvestama peab muidugi ka sellega, et sel-, sama võib korduda mujal ja meil peab olema selline süsteem, mis aitaks meil seda nii hästi äh, detekteerida kui võimalik, pettused. aga samas, kui tegemist on sulaselge pettusega, siis seda on väga raske äh, selle jälile saada, see on sama eraettevõtluses aga teha peaks, tegema peaks seda, mida on võimalik teha. Euroopa statistikasüsteemi probleem on muidugi selles, et kõik baasandmed toodetakse liikmesriikides ja, ja seda laiendab siis oma andmetega Eurostat, aga Eurostat ei saa seda kvaliteeti parandada, kui liikmesriigi andmed on halva kvaliteediga, siis ka Eurostati andmed on suhteliselt kesised, kesise kvaliteediga. ja me peaksime siis kvaliteedi parandamiseks ja ja usaldusväärsuse parandamiseks ähm, töötama just nimelt algallikaga. üks asi, mis on eriti meie olukorda muud, äh, mõjutanud, on olnud finantside äh, leidmise moodused viimastel aastatel, teil on ilmselt õigus, kui te ütlete, et erapankurid tõesti statistikat kergelt ähm, äh, moonutavad ja see on kasvav trend, äh, aga see ei ole ähm, alati muidugi pahaloomulik olnud. Öelda võin ma nii palju, et äh, me peaksime üritama kuidagi välja arendama süsteemi, mis oleks läbipaistev. selleks, et äh, selline info äh, Äh, ei oleks nii müüdav turul. Äh, me peaksime lihtsalt läbipaistvust suurendama nii palju, et ei oleks vaja selliseid asju turul müüma hakata raha eest. kuid täiesti selge on see, et meil peaksid olema ühtsed reeglid ja ühtsed moodused, äh, kuidas rakendada taoliste tehingute puhul ähm, statistika kogumise meetmeid. nüüd järgmiseks, kogemus on näidanud seda, et ähm, SKAP peaks võtma endale vastutuse kogu selle süsteemi eest. meie peaksime vaatama sellele, et kas see, kuidas see süsteem on üles ehitatud, garanteerib äh, statistiliste andmete süsteemi usaldusväärsuse, meil on võimude lahususe põhimõte nii-öelda paigas, meil on süsteem, kus me kaasame sõltumatuid eksperte, kes äh, annavad oma hinnangu oma kutseteadmiste alusel, mitte ei sõltu siis erinevatest surveallikatest kui me nüüd räägime siis rakendamise kontrollimisest, siis see jääb nüüd küll meie võimalustest välja, meil ei ole selleks piisavalt ressursse, meil ei ole vahendeid äh, rakenduspoolt kontrollida ja lõppkokkuvõttes äh, on see ikkagi Eurostati ülesanne. Eurostatil peaks olema vahendid, äh, meetodid ja ka võimalus süüvida sellesse süsteemi võib-olla natukene rohkem selleks, et äh, siis äh, järelevalvet õigesti tagada ja nemad peaksid siis otsustama ka selle, kas kõik on äh, reeglitepärane. viimaste aegade kogemused muidugi on näidanud seda, et seadusandlus ei anna Eurostatile praegu piisavalt pädevust süsteemi sügavustesse süüvida konkreetse Kreeka juhtumi puhul külaskäike on olnud palju, arutelusid on olnud mitu, palju on räägitud sellest, kuidas seda süsteemi äh, äh, painutatakse ja väänatakse, aga muidugi tõsi on see, et need andmed, mis lõpuks jõudsid selle töö tulemusena äh, andmebaasidesse polnud päris õiged ja aga nagu ma aru saan, Eurostatil ei olnud ka võimu minna kaugemale sellest, kuhu nad läksid seda arvestades muidugi SKAP toetab äh, Eurostati auditeerimispädevuse laiendamist, et nad saaksid ka seda kogemu-, äh, koormat kanda, kuid nagu ma ütlesin alguses, see, seda asja, sellele asjale tuleb äh, või mõttele taha panna ka rahalised vahendid, me ei saa ju anda kellelegi pädevust ja usaldame neid, aga samas ei ole süsteemil piisavalt ressursse, et see, kellele me pädevuse oleme andnud, saaks neid kontrolle läbi viia, kui meie kontrolle vajalikuks peame kas SKP lisapädevused, kas sellest piisab? sellest kujuneb kindlasti väga huvitav küsimus ja meil pi-, praegu ei ole veel piisavalt teavet kogu selle asja kohta ja me ei tea veel, kui palju SKP peaks sekkuma olukorra analüüsi konkreetsetes liikmesriikides üksikuti siis. ja ma ütlesin samuti oma avasõnades, et meile tundub, et me peame hakkama liikmesriike eraldi hindama selleks, et äh, tekiks äh, õige ülevaade tervest süsteemist, mis oleks siis ka suuna andvaks ülejäänud süsteemile. eks aeg näitab, seadusandluse kirjatäht on, äh, peaks andma meile selle võimaluse, aga eks aeg näitab, kas sellest ainuüksi piisab seadusandluses on ka kirjas see, et ähm, kolme aasta pärast on tulemas vahearuanne, millega siis hinnatakse äh, seda, et kas seadusandlus on kohane ja kindlasti me oleme selleks ajaks juba märksa äh, targemad ja oleme piire juba katsetanud nii-öelda ja siis võib-olla saame parlamendile nõu anda ka selles osas, et kuidas see süsteem toimib küsimus, mis oli otseselt seotud Eurostatiga, et kas Eurostatil on äh, sisemised toimestruktuurid paigas, no selleks võib-olla saavad vastuse Eurostati kolleegid, mina ilmselt ei pea siin hakkama üritama sellele küsimusele vastata. kuid üks on kindlasti oluline, on see, et meil peavad olema paigas sellised süsteemid, mis aitaksid äh, statistika nii-öelda järjepidevuse kontrolle läbi viima, selleks et siis äh, sellest äh, tuleks välja võimalikud probleemid. positiivne majandusstatistika puhul on ju see, et tegemist on süsteemiga, kus erinevad süsteemi elemendid suhteliselt hästi peaksid kokku klappima omavahel ja kui tekib siis mingisuguseid võnkeid või moonutusi kusagil selle süsteemi sees, siis see peaks juba viitama vigadele või probleemidele suur tänu, ütleb proua esinaine. kas on veel lisaküsimuseks, kui ei eh, soovi, siis, eh, kui ei, siis eh, suur tänu teile, härra Akkerholm. hoiame pilku peal teie tegevusel.